nüüd me alustame, oleks vaja, et kõik oleksid vaiksed. ja nüüd ma siis jätkan itaalia keeles. tere tulemast veel kord. meil on täna väga huvitav hommik ees me peame hääletama digitaalse ühisturu üle, see on äärmiselt oluline hääletus. ja väga hea, et me saame selle raportile kohta nüüd oma arvamust avaldada. see on äärmiselt oluline uue strateegia valguses, mis puudutab digitaalset ühisturgu, nagu te teate, et see puudutab paljusid komisjoni, meie komisjonil on keskne roll ja oluline on see teema ka sellepärast, et äh, hiljem me äh, äh, kuuleme ühte ülevaadet ühest väga huvitavast ürit-, uurimusest, aga nüüd räägiks siis päevakorrast. kui teil vastuväiteid ei ole, võtame mm, päevakorra vastu ja te olete näinud ka viieteistkümnenda oktoobri koosoleku protokolli. kui teil ei ole vastuväiteid, siis kiidame selle heaks. nüüd eh, tõlge Itaalia, Saksa, Inglise, Prantsuse, Bulgaaria, Rumeenia, Tšehhi, Poola, Hispaania, Kreeka, Ungari, Eesti, Sloveenia, Taani, Läti läti ja malta keeled on meil siin olemas ja nagu tavaliselt, siis eh, ka internetist on meie koosolek jälgitav ja nüüd Lux äh, auhinnast ma tahaksin teid paluda. ja härra Tajani on saatnud meile selle kohta märkuse. ja nagu te teate, Lux on siis Euroopa kinoauhind. kõik filmid, mida siin näidatakse, on väga huvitavad, nad on e, eile oli meil üks oluline sündmus, näidati eh, kahte filmi kolmest eh, kõikides eh, Euroopa Liidu institutsioonide hoonetes, neid sai mm, vaadata igal pool kahekümne kolmandal novembril siis antakse auhind välja, aga seal, kus neid filme vaadata, ei olnud mitte ühtegi, eh, mitte ühtegi tühja kohta. nii et, et see oli tõeline Euroopa üritus eh, ja tekitas väga suurt huvi ja see on kõik tänu sellele hinnale. nii et, et kahekümne kolmandal novembril, eh, kahekümne kolmanda novembrini saab hääletada, kahekümne neljandal kuulutatakse võitja välja nii et äh, ja väljakuulutaja, nagu te teate, oleme meie äh, siin Euroopa Parlamendis äh,. selle filmide tegemisel äh, olenevad, osalevad paljud riigid, kaasa arvatud minu koduriigis, teate, et korraldatakse festivale, kus neid filme näidatakse ja tegelikult meie peaksime nüüd saatma ka välja sõnumi selle kohta, et filmid on huvitavad. ja härra Schulz siis eh, täiskogu istungil eh, Strasbourgis ütlebki, kes on eh, sellest kolmest võitja. tegelikult kõik kolm finalisti saavad subtiitrid kahekümne neljas Euroopa keeles. nii et kõik Euroopas saavad neid filme vaadata nii et palun osalege siis eh, ja öelge oma arvamus välja nende filmide kohta. see on eh, oluline asi meie kõikide jaoks. Eh, siis on kinnitatud ära parlamentide vaheline konverents, mille juhiks on meie komisjon, see toimub kaheksa kaheteistkümne eh, rahvusparlamendiga eh, toimub eh, kolmandal detsembril. nii et ma arvan, et me oleme mm, siin hariduse ja noorsooküsimused piisavalt esile tõstnud ja nõukogu kinnitas ja ka volinik Novi-, Novatšitš ütles, et ta tuleb kohale. ja tähendab, asi ei ole mitte selles, et me räägime noorte inimest, räägime noortest inimestest, vaid me räägime noorte inimestega, kes seal foorumil on. kõik saavad vabalt sõna võtta. üleüldiselt tuleb kolm paneel istungit ja eh, seal just on põhirõhk rahvusparlamentidel E, ja siis räägitakse ka investeeringutest, mis puudutab e, kultuuri ja haridust, seda teeb e, Euroopa Investeerimispanga esindaja. ja ma tõepoolest loodan, et see on niisugune positiivne algatus. ja ma tõepoolest loodan, et nii täisliikmed kui asendusliikmed osalevad ühest küljest on see muidugi tore ettevõtmine, aga teisest eh, eh, küljest on see teie kohustus ka eh, arutada rahvusparlamentide liikmetega niisugusi mm, küsimusi. ja veel üks asi me saime kirja ja see kiri on jõudnud tegelikult paljudeni. kõigepealt saatsime meie kirja. E, me saatsime asepresidendile kirja. kuna me oleme mitteametlikult teada saanud, et üks asi on meie jaoks ohtu sattunud, see on oluline meie kui parlamendi jaoks et aasta kaks tuhat kaheksateist on Euroopa kultuuripärandi aasta. me eh, saatsime härra Timmermansile kirja, et tundub, et me kardame, et sellest, et see asi jääb ära et üldse kõik need Euroopa te teemaaastad lõpetatakse ära ja et eh, niisugune otsus tehakse ilma euroopa parlamendiga eh, nõu eh, küsimata koordinaatorid on täpselt samamoodi mm, toetanud meie kirja saatmist ja proua mogherini kontorist tuli meile vastus nad ütlesid et nad tõepoolest toetavad meid et see, need on olulised selleks, et inimesed, kes praegu pagulastena Euroopasse tulevad, saaksid aru, eh, mis siin toimub ja see on oluline ka mm, koostöö eh, vaimus. Ah, haridus, mis toimub eh, pagulaslaagrites, on väga oluline. ja järgmisel täiskogu istungil Strasbourgis me arutame seda ja me oleme eh, tulnud välja ka omapoolsete ettepanekute ja parandustega. aga nüüd mingem otse edasi. tegemist on arvamusega, mida me peame hääletama. nii eh, üheksandal juulil eh, ITRE IMCO on siin juhtkomisjonid ja eh, esimeste konverentsil eh, see niimoodi määrati ja siis eh, tööhõive, kultuuri, juuri ja libekomisjon on samamoodi hõlmatud. tegemist on rohkem kui tavalise harjumuspärase arvamusega. Petra Kameneva tutvustas seda mm, Petra Kammerveer tutvustas seda, nii et tehti eh, sada kaheksakümmend kolm muudatusettepanekut ja need, enamus nendest on jõudnud kompromissidesse. Eh, ma tahan õnnitleda selle töö puhul variraportööre. tekst on väga hästi eh, tasakaalus, tegemist on väga tundliku teemaga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 Eh, grazie Petra e ringrazio anch'io molto suur tänu Petra per il paziente lavoro ma tahaksin tänada ka sekretäriaati suurepärase tehtud töö eest, eriti Fabienni, kes istub minu kõrval. ja ka variraportööre sooviksin tänada ja läheme nüüd hääletamise juurde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 niisiis, vabandust. kompromiss kaks. proua Dinolfi soovis siin nimelist hääletust, see on kinnitatud. kui soovitakse nimelist hääletust, siis vastavalt kodukorrale, kodukorral reeglile kakssada kaheksa tuleb saada kokku neljandik kolleege, nii et kaheksa kolleegi peavad nõustuma selle nimelise hääletuse taotlusega. niisiis, palun andke käega märku. kas meil on kaheksa kolleegi, kes toetavad seda nimelise hääletuse taotlust, nii et selliselt see esialgu plaanitud ei olnud, nii et seetõttu demokraatlikke põhimõtteid järgides palun andke märku, kes toetavad nii et praegu meil on neli toet-, ei, kolm toetajat nimelisele hääletusele. kes soovib nimelist hääletust? palun, kolm. kolm kolleegi soovivad nimelist hääletust. kes on nimelise hääletuse vastu? selge. sellisel juhul me lähtume tavamenetlusest. niisiis kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm. vabandage. proua Dinolfi soovib uuesti taotleda nimelist hääletust, nii et me peame kogu menetlust kordama. niisiis. kui kompromisside puhul nõutakse nimelist hääletust siis nüüd peaksime kõikides osas hääletama, kes soovib kompromissi puhul nimelist hääletust. kaks-kolm inimest sellist, selge. enamust meil ei ole. ja seetõttu mõlema kompromissi puhul nimelist hääletust ei toimu. selge, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend viis, vabandust. muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli ütleb eesist-, esimees. vabandust, ütleb esinaine, mul on probleeme oma prillidega. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, see on lehekülje all olnud poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime kontrollida. niisiis, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus viiskümmend seitse, muudatusettepanek viiskümmend seitse i close the vote rejected uh, we go tagasi lükatud kuuskümmend poolt vastu erapooletud võetud kuuskümmend üks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli, muudatusettepanek seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suurim muudatusettepanek kolm. mida me kontrollime? kompromissi kümme. niisiis kompromiss kümme. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, vabandust. ja seitsekümmend kuus poolt, vastu, poolt, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vist on tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud hääletus lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. siis edasi. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, võib-olla tegin vea, poolt, vastu, erapooletud, vist on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud seitsekümmend, muudatusettepanek seitsekümmend. ja selge on see, et see vastu ei ole võetud. hääletus on nüüd lõppenud. ei ole vastu võetud. tagasi lükatud siis. järgmine kakskümmend, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmteist järgmisel leheküljel. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss neliteist järgmisel lehel. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kuusteist järgmisel lehel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada viiskümmend järgmisel lehel poolt, vastu, erapooletud. viist on tagasi lükatud. aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. siiski, vastu võetud nüüd järgmine. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus üheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd sada kaks poolt. vabandage, kas on, on see ikka õige, sada kaks jah, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud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 tagasi lükatud ühe häälega. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. hääletus alanud kontrolli. seda, sada seitsekümmend üheksa, sada seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kakskümmend seitse järgmisel lehel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus eh, selle projekti osas, raporti projekti osas. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. niisiis, hääletus on vastu võetud, üheksateist poolt, kuus vastu ja erapooletuid ei ole. ei, kolm, kolm erapooletut siiski. niisiis äh, õnnitlused meie raportöörile Petrale vabandage. annan veel minutiks sõna Petrale, palun. aitäh. suur tänu, lugupeetud kolleegid. suur tänu selle vägagi ähm, selge tulemuse eest, aga ma kasutaksin võimalust e, esinaine, palun, palun vaiksemalt saalis proua Petra Kammervert, niisiis ma sooviksin mitte tänada ainult kõiki raportööre ja sekretäriaati ja kolleege, vaid ma sooviksin eraldi tänada ka ühte isikut, ma sooviksin eraldi tänada Livia Gregosovat, kes on meie äh, fraktsiooni nõunik, kes kahjuks ülejärgmisel äh, päeval lahkub kultuurikomisjonist, tema läheb tööhõivekomisjoni äh, üle ja seetõttu ma arvan, et täna on hea võimalus teda tänada suurepärase töö ja väga hea koostöö eest, nii et ma usun, et ka teised, teiste fraktsioonide kolleegid on minuga selles osas nõus ja, ja mina soovin talle uuel ametipostil tööhõivekomisjonis palju edu ja meil on väga kahju, et ta meie hulgast ära läheb. palju suur tänu veel kord koostöö eest. esinaine ka mina sooviksin tänada, sellepärast et äh, Olivia on meid alati aidanud, ta on äh, vägagi, väga arukas, väga intelligentne, ta on äh, kõikide poliitiliste nõunikega väga head koostööd teinud ja sellega ka meie komisjoni tööd olulisel määral parandanud. keegi soovib veel sõna, Georgios? Πολύ γρήγορα, στο πρώτο μέρος για το βραβείο Λουξ, στο οποίο kõigepealt see, mis puudutab Luksauhinda, siis äh, seda on äh, väga rõhutatud, aga eile hääletamise käigus olid meil esindatud ka need inimesed ja täna, aga mis puudutab äh, hääletamist selles osas, mis täna toimus, see oli tõeline edusamm, ma sooviksin Petrat tänada tema töö eest ja väga palju on vaja ära teha ja me peame jääma väga tähelepanelikuks. aitäh selle täpsustuse eest, tuletan kolleegidele meelde, et eile üheksateist kolmkümmend äh, oli kohal ka Mediterranea filmi režissöör aga meil tekkis probleeme äh, seal. aga me ei saanud viivitada, sest see ähm, linastumine toimus mitmes kohas äh, korraga. seal olid kohal ka parlamendi esindajad, äh, kolleeg Rosati ja neid filme on võimalik ka edaspidi vaadata nii oma kodulinnades kui ka parlamendis aga kõik ei sõltu mitte ainult meist, meil on vaja veel väga palju ära teha digitaalses ühtse turu valdkonnas, aga igal juhul praegusel hetkel oli tegemist väga tasakaalustatud saavutusega. nüüd ähm, läheme päevakorraga edasi ja võtame kõigepealt ähm, järgmise raporti. Eh, Euroopa Liidu teemade õpetamine koolis, raportööriks on Damian Dragici, tegemist on esialgse raportiprojekti läbivaatamisega ja tegemist on meie jaoks väga olulise teemaga praegusel hetkel, kus on raske oma kultuurijuuri ja väärtusi üles leida, oleme me kindlad, et tegemist on valdkonnaga, mis huvitab kõiki Euroopa kodanikke hääletamine toimub üheteistkümnendal jaanuaril, muudatusettepanekute esitamine peaks toimuma üheksateistkümnendal novembril kella kaheks ja annaksin sõna härra Dragicile. tere hommikust, ma tahaksin teile lühidalt tutvustada seda raportööri, raportit ja rääkida sellest, mis on selle sisu. nagu öeldud, siis esialgsel arvamuste vahetusel juba ütlesin, Euroopa Liidu kohane teave koolis on väga oluline, lähtudes praegusest kontekstist, kus sotsiaalsed ja poliit- ja poliitilised mõjud, arvestades sotsiaalmajanduskriisi, milles Euroopa Liit on olnud viimastel kuu-, aastatel, seab Euroopa Liidu institutsioonide ühised väärtused küsimuse alla, sealhulgas Euroopa identiteedi mõiste. paljudel Euroopa kodanikel on vähesed teadmised Euroopa Liidu ja selle institutsiooni toimimise kohta Nad ei mõista Euroopa poliit-, on, tunnevad ennast Euroopa poliitilisest projektist kaugena või täiesti enam võõrdununa. Nad muutuvad üha euroskeptilisemaks ja seda näitasid Euroopa Parlamendi valimised, kus ainult nelikümmend kaks äh, protsenti ja kakskümmend seitse koma kaheksa protsenti kaheksateist kuni kahekümne nelja aastastest hääletasid. see on madalaim tulemus äh, peale üheksakümne seitsmendat aastat olukorda on võimalik kontrollida, kui kodanikud on paremini informeeritud ja neid julgustada osalema ja kui nad tunnevad huvi Euroopa üldse projekti suhtes. üks võimalus seda äh, süvendada on Euroopa mõõtmekontseptsioon hariduses, mis võimaldab luua kuuluvustunde Euroopasse. kogukonna äh, hing ja, ja mitmekultuurilised ühiskonnad äh, võimaldavad kodanikele anda toetuse ja võimaluse toetada, töötada üha üleilmastuvas maailmas. tahaksin rõhutada, kui oluline on Euroopa mõõtme sissetoomine haridusse, sellest on, seda mõistetud juba pikka aega, kui seitsmekümne kuuendal aastal eh, haridusalade tegevus selles osas võeti vastu. sellest alates on see olnud poliitikas eh, olulisel kohal Euroopa mõõtme põhimõte on väga kompleksne dünaamiline lähenemine, siis see raport keskendub ühele olulisele komponendile, mis puudutab äh, selle alast teaveõpet Euroopa koolis ja mis aitab rõhutada Euroopa tähtsust. noori peab äh, kaasama kui aktiivseid kodanikke integreeritud Euroopas ja globaliseeruvas maailmas ja seega peaks kõikidel õppuritel olema vajalikud teadmised ja arusaam Euroopa Liidust ja võimaldada analüüsida Euroopa teemasid, sealhulgas väärtusi, millest lähtub Euroopa integratsioon ja kuidas see mõjutab nende riiki ja nende enda tegevusi. lähtudes äh, sellest Euroopa mõõtmest hariduses, siis raportööris äh,, raportis on kaks olulist omavahel seotud aspekti. esimene puudutab teadmiste omandamist Euroopa Liidu geograafia, ajaloo ja kultuuri ning Euroopa Liidu ja tema institutsioonide toimimise kohta. teist, äh, teine puudutab ähm, kodaniku algastu-, algatust, kodaniku haridust, äh, mis lähtub teiste kultuuride mõistmisest ja demokraatlikest väärtustest ja inimõigustest see teine aspekt võimaldab noortel saada vajalikud oskused ja pädevused, mis on neile vajalikud selleks, et tegutseda mitmekesistes ühiskondades ja toob välja nende hääle. isegi kui enamus äh, liikmesriike on uue mõõtme oma õppekava sisse toonud, ja õpetajate haridusse on panustatud, on võimalik veelgi enam ära teha, mis puudutab õppemeetodeid ja õppevahendeid. me pöörame siin tähelepanu sellele, et arvestades Euroopa Liidu väheseid teadmisi, peaks Euroopa Liit olema äh, nähtav äh, õppematerjalides kõikidel tasanditel ja kõikides õpetes, nii kutsehariduses kui ka koolituskeskustes. õpetajate väljaõppele on vaja erilist tähelepanu pöörata ja rääkida neile Euroopa Liidust ja väärtustest, millele see tugineb nii teoorias kui ka praktikas õppevahendid peaksid äh, katma laiemalt Euroopa Liidu teemasid ja samal ajal peaks olema kohandatud teatud äh, vanustele ning arvesse võtma ka õppurite huvisid õppemeetmed, mida, meetodid, mida kasutatakse, vajavad parendamist ja peaksid äh, andma vastutuse õppuritele endale, kasutamisel peaksid olema interaktiivsed meetodid ja inimestel, õppuritel on vaja teha selgeks, mil määral on oluline Euroopa Liit igapäevasel tasandil. me peame arvesse võtma, mida Euroopa Liit suudab pakkuda hariduse ja kultuuri valdkonnas, saame toetada ka keeleõpet, aktiivset kodaniku või kultuurilist teadmist ja kultuuride vahelist mõistmist. seega raportis rõhutame seda, et on vaja jätkata finantstoetust ja juurdepääsu äh, ka liikuvuse võimalustele. Need programmid annavad ja ma soovin, et komisjon äh, Äh, annaks teada põhiosapooltele, kuidas kasutada erinevaid rahastamisvõimalusi, mida need programmid pakuvad. lisaks sellele olemasolevad platvormid nagu Twinning, School Education Gateway ja Epale äh, on võimalikud võtta kasutusele selleks, et ähm, et äh, luua projekte ja kasutada vajalikke õppematerjale. samas Äh, tuleks võimalikult palju edendada olemasolevate riiklike Euroopa Liidu tasandi võrgustike erinevatel tasanditel, et tagada nendevaheline koostöö. ning lõpetuseks riiklikul tasandil soovitame me liikmesriikidel tagada, et nende õppekavad ja haridussüsteemid oleksid jätkuvalt asjakohased. Neid süsteeme peab regulaarselt värskendama Äh, selleks, et õpilased saaksid omandada oskusi ja pädevusi, mida nad vajavad tänapäeva kiiresti muutuvates ja vastastikku seotud ühiskondades. arvestades, et haridusasutused on meie keerukate ühiskondade peegliks, esindades erinevatest kogukondadest pärit inimesi, kes elavad ja õpivad üheskoos, liikmesriigid peaksid seetõttu võtma edasisi meetmeid, et edendada mittediskrimineerivat ja kaasavat haridust ning kodanikuväärtusi koolide ja ülikoolide õppekavades lisaks äh, ametlikule äh, on vaja ka mitteametlikke õpet, äh, huviõpet toetada ning on vaja toetada seda tegevust. sellega seoses rõhutame me seda, et on vaja selliseid pädevusi tunnustada ning luua tihedamad seosed nii ametliku kui ka huvihariduse vahel. ning lõpetuseks, liikmesriigid peaksid ka tunnustama ja lihtsustama rolli, mida edendavad sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid Euroopa Liidu ja kodanike vahelise lõhe vähendamisel. Need olid põhimõtted, sealhulgas oluline vajadus keskenduda sellele, et tõhustada Euroopa Liidu mõõdet hariduses ja siin on soo-, vajalikud soovitused selleks, et eesmärgi saavutada, aitäh, jään ootama teie ettepanekuid, muudatusettepanekuid ja täiendavat koostööd. Eh, grazie, kolleeg. Eh, suur tänu, kolleeg Trakci. ja palju õnne selle töö eest. tegemist on väga keerulise tekstiga ja nüüd kuulame, mida kolleegid arvavad ja kõigepealt annan sõna variraportööridele ja seejärel teistele kolleegidele. mis puudutab variraportööre, kas on ka teisi, kes soovivad lisaks sõna võtta, meil on kaksteist, viisteist minutit selle käsitlemiseks ja panen kirja need, kes nüüd äh, sõna soovivad. väga hea ja saame nii korraldada kõneaja. kõigepealt kolleeg Marinov, palun. Thank you, we are still. suure suur tänu teile. meie ei ole ajast maha jäänud, aga ikkagi ma teen lühidalt. kõigepealt ma räägin sellest, kuidas ma käsitlesin seda teemat variraportöörina, väga sageli niisugust võimalust ei ole sellel teemal rääkida. seekord ma pöördusin uuesti oma koduriigi õpetajate poole, meil oli temi-, seminar, eh, kus me arutasime seda teemat ja oma ideed väljendan ma äh, oma muudatusettepanekutes. ma austan neid õpetajaid, kes teevad seda rasket tööd ja nemad tulid välja huvitavate ideedega. osa asju on niisugused, mis jäävad meie koduriiki, osa oleksid rakendatavad Euroopa Liidu tasemel. me teame, et dokument on väga huvitav, Euroopa dimensioon hariduses ja teiseks siis liikmesriikide roll selles vallas kõigepealt, mis puudutab Euroopa eh, dimensiooni hariduses, siis räägitakse just nimelt sisust, räägitakse sellest, mida õpetatakse. üks mõte on see ja võib-olla on seda raske panna isegi raportisse, aga seda tuleb nimetada, et teatud riikides ajaloo õpetamine on kõige suurem komponent eh, selles osas ajaloo õpetamist koolis peetakse kas takistuseks või eh, Euroopa idee edendajaks. kuna see probleem tõstetus ja loomulikult seda on praegusel hetkel raske seletada, siis ma arvasin, et selle äranimetamine oleks hea. Eh, nii et ajaloo Eh, õpetamine kõikides Euroopa Liidu koolides on väga oluline, eh, tuleb õpetada kõike, olukord muidugi muut-, eh, on erinev teatud maades, aga on riike, kus tradi-, aga nüüd rääkigem sellest, mis puudutavad Euroopa Liitu. E, need, kes õpetavad seda teemat koolis ja see on seotud siis e, e, kodanikuõpetusega siis nad tunnevad, et neid on nagu kuidagi kõrvale jäetud. Eh, noh, mitte nüüd, et otseselt kõrvale jäetud, vaid et, et lihtsalt Euroopa tasemel ei pöörata nendele eh, palju tähelepanu. Nemad peavad kõik asjad ise eh, selgeks õppima, et neid piisavalt ei aidata, sest informatsiooni on nagu kaks väidet, et informatsiooni on liiga palju ja teine on, et informatsiooni on liiga vähe ja kui me õpetajale räägime, et noh, et, et nii palju on häid praktikaid ja nii ja naa, siis õpetajad ütlevad, aga meie ei tea nendest midagi, sest ei ole keegi eh, meile sellest rääkinud ja tegelikult need parimad praktikad äh, hariduses äh, äh, lähevad kaduma, et oleks vaja rohkem tsentraliseerimist selles vallas niimoodi, et õpetajad, kes iga päev klassi ees seisavad, tunnevad, et nende eest hoolitsevad. loomulikult meil on vaja konkreetseid muudatusettepanekuid, kuidas asju teha, aga õpetajad tahavad, et nende eest hoolitsetakse tegelikult oleks vaja eh, õpetajate akadeemiat eh, Euroopa Liidu tasemel, niisugune idee eh, on välja visatud tegelikult väga hea oleks kui euroopa parlament sellega tegeleks sest kes veel oleks mm, institutsioon, kes sellega eh, tegeleda saaks, aga isegi kui Euroopa Parlament ei tegele sellega, siis eh, õpetajatel on vaja niisugust eh, tunnet, et nendel on olemas mingisugune keskne üksus, mis nende eest hoolitseb. Euroopa teemade käsitlemine koolis selle puhul me peame mõtlema, kuskohast tulevad õpetajad, õpetajad tulevad ülikoolidest ja paistab, et kuigi et kuigi meie teema praegusel hetkel on ähm, Euroopa Liidu teemade käsitlemine koolis, siis me peame ikkagi rääkima äh, ülikoolides, sellepärast et äh, kui seda seal ei käsitleta, siis mida me õpetajatest tahame, võib-olla me peaksime nõudma, et äh, liikmesriikides on ähm, Eh, mingisugune keskus, kes annab eh, inimestele tunnistused, et nad on eh, õppinud neid Euroopa Liidu asju, kui nad tahavad koolis õpetada, ma ei räägiks siin, et see peaks olema diplom, et see peaks olema lihtsalt mingisugune tunnistus. see võiks olla ühendatud no mis, mis iganes teaduskonnaga, sellepärast et Euroopa Liitu võib tutvustada ajalootunnis, seda võib teha ka bioloogiatunnis ja õpetajaid peab selleks ette valmistama. Äh, ma arvan, et nüüd sellest piisaks ja veel üks asi, mis jääb tegelikult raportist väljapoole, mis äh, puudu, äh, tähendab, kuidas õpetada Euroopa Liidu küsimusi tundma nendes koolides, mis on alles läbirääkimisfaasis Eh, sellepärast et eh, on eh, selles, sellel perioodil inimesed tunnevad kas pettumust Euroopa Liidul või on nendel täiesti ebarealistlikud ootused Euroopa Liidu osas, nii et, et ma arvan, et need riigid, mis on alles kaugel Euroopa Liiduga liitumisest, nende koolides tuleks seda teemat samuti käsitleda, näiteks Lääne-Balkani maades ja oluline on see just nimelt õpetada, kuidas õpetada eh, Euroopa Liidu teemasid koolis ja see loomulikult paneb teatud ootused liikmesriikide kõrgharidussüsteemile no,. suur tänu eh, ja võib-olla nüüd me saaksime natukene lühemalt, sest veel kolm inimest tahavad sõna võtta. suur tänu, ma üritan teha lühidalt. ma leian, et see ettepanek on väga huvitav ja konstruktiivne. Euroopa Liit on teemaks, mis on äärmiselt oluline, mida tuleb vahendada ja õpetada juba koolides ja see, mida seni on tehtud, sellest ei piisa. ja Euroopa Liidust, Euroopa Liidu teadmisi edastatakse ainult piiratult. koolid peavad rohkem ära tegema ja seetõttu me peame looma ka parema keskkonna. nii et ähm, Euroopa Liidust teavitatakse äh, kõrgekvaliteetilisi meetmeid kasutades. nii et see, mida kolleeg on käsitlenud raportis, on tõesti väga huvipakkuv ja ma leian, et Euroopa Parlament võiks sellesse protsessi vägagi palju ka panustada. kolleeg juba rääkis meile sellest, mida peab ära tegema, mis peab veel toimuma ja oleks kasulik teha täiesti konkreetseid ettepanekuid. et rikastada seda punkti veelgi. punkti kaheksa kohta oleks mul üks kriitilisem märkus siin tuleks ka demokraatia õpetamisele rõhku pöörata koolides. demokraatlik äh, protsess ei ole sugugi mitte lihtne ja oleks mõttekas õpilased, vanemad kaasata ka äh, koolides toimuvasse demokraatlikku protsessi, aitäh. okei okay.. Fari raportöör Mauro, palun niisiis. selle komisjoni liikmena on mul täna üks viimaseid võimalusi tei-, teie ees kõneleda, sellepärast et ma olen äh, esitanud taotlused kahekümne viiendast novembrist loobuda Euroopa Parlamendi liikme staatusest, see on seotud ka äh, valimistega Hispaanias. tegu on väga keeruliste aegadega Hispaania jaoks ja ka, ka väga olulise ajahetkega Hispaania jaoks mina sooviksin tänada ähm, esimeest, sooviksin tänada ka kõiki komisjoni liikmeid, niisiis äh, mitte ainult äh, parlamendiliikmeid, vaid sooviksin tänada ka kõiki assistente, äh, poliitilisi nõunikke, sooviksin teid kõiki tänada tehtud töö eest, tehtud töö eest pooleteise aasta jooksul. ma leian, et selle komisjoni töömeetodid on kindlasti väga positiivsed nagu öeldud, peab äh, seda üle kandma ka riiklikesse ähm, äh, institutsioonidesse, et koostöö siin parlamendis, äh, seda tuleks ka nii-öelda eksportida kõikidesse liikmesriikidesse. ja minu jaoks on suur au see, et oma viimases kõnes saan ma rääkida sellest, kuidas Euroopa Liitu õpetada koolides, et see ei ole mitte ainult poliitiline teema, mis mulle on alati väga oluline olnud, et me oleme selle oma erakonna valimisprogrammi ka kaasanud. ja nüüd me oleme saanud ka selle teema kohta äh, raporti. kahju ei, kahjuks ei ole ühtegi seadusandlikku teksti, mis äh, defineeriks ka Euroopa Liidu kodaniku aga Euroopa Liit on ikkagi riikide projekt, mitte kodanike projekt ja meie soovime üles ehitada solidaarset Euroopat, kuid see ei ole võimalik, kui me samaaegselt ei ehita üles ka Euroopa teemost koos kodanikega. ja seda ma ei ütle mitte ainult oma põlvkonna inimeste nimel, kes võib-olla kelle, kes on võib-olla natukene liiga hiljaks jäänud selle Euroopa Liidu projekti ülesehitamisega, vaid ma ütlen seda eelkõige just noorsoo jaoks, sellepärast et nemad on need, kelle sõna ja hääl peaks ähm, rohkem kõlama ja kõlabki poliitikas, nii nagu Hispaanias. nii et neil on vaja föderaalset äh, Euroopat ja veelgi rohkem äh, kui praegu. mis puudutab ähm, Euroopa Liidu toimimist, ajalugu, juuri, seda me peame ka oma haridusasutustes ähm, õpetama. kriitiline õp-, äh, mõtlemine, see on ka üheks äh, relvaks selleks, et äh, võidelda euroskeptilisuse vastu. ja siin kolleegi raportis öeldakse, et et äh, enamikes liikmesriikides on Euroopa Liidu teema kaasatud ka õppekavadesse ja minu koduriigis Hispaanias seda tehtud ei ole. ja seetõttu ma olen täiesti nõus selle lõikega siin raportis, nii et Euroopa Liidu liikmesriike kutsutakse üles oma õppekavasid vastavalt päeva kajastama. nii et õppekavad oleksid ka tihedalt seotud Euroopa Liidu teemaga ja seda tuleks teha kõikides haridusastmetes, nii algkoolist kuni ülikoolini ja ka kutsekoolides tuleks sellega arvestada. kuidas me saaksime seda nüüd rakendada? vabandust, ütleb esimees. tehke palun lühemalt. jah, ma lõpetan kohe, ütleb äh, härra, nii et äh, Ehm, me peaksime rohkem tähelepanu pöörama sellele teemale ehm, ka riiklikul tasandil, nii et nagu ma ütlesin juba minu koduriigis ehm, on tähelepanu pööratud ka religioonile, ka keelekasutusele koolis, aga kahjuks tegu on sellise ideoloogilise õppega, et meil on vaja ikkagi kõrge kvaliteediga haridust, et meie noored oleksid valmis ka tööturu äh, väljakutsetega silmitsi olema. Need on need väljakutsed, mis meie ees on. aitäh, ütleb esinaine. kahju, et, et äh, me kaotame et äh, teid oma kolleegide ringist, sellepärast et te olete alati siin kohal olnud, olete väga olulise panuse andnud meie töösse, te olete ka meie silmaringi siin laiendanud ähm, ka kult-, ka kultuuridiplomaatiat olete te siin väga palju edendanud, see on meie jaoks väga oluline ja ma soovin teile palju edu teie edasises karjääris. ja ma loodan, et teie poliitiline elu saab olema edukas teile tuleb ka äh, asendaja, ma loodan, et teie järglane saab olema sama tõhus äh, kui teie. ja nüüd kolleeg Šuntitš vist on õige. kas ma hääldasin teie nime õigesti? suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite võtan sõna esimest korda uue liikmena, on neid, kes äh, lahkuvad, aga on ka neid, kes äh, siia tulevad. ma olen juba viis aastat äh, olnud teises komisjonis liige, väliskomisjonis olin ma liige varasemalt ja mõnda aega olin ma ka oma rahvusparlamendis ja vasakpoolsete valitsuses minister, ma tegelesin Euroopa küsimustega, pärast on asjad edasi liikunud ja ma tulin tagasi Euroopa Parlamenti ja olen maandunud teie komisjonis ja ja ma võtan sõna sellel väga huvitaval teemal, mida me täna käsitleme ma tahtsin teile rääkida oma taustast selleks, et selgitada, et tegemist on teemaga, mis mäga, mind väga huvitab. ja see, mida me siin üritame teha, on lahendada väga tähtsat küsimust. minu esimene märkus on järgmine. isegi kui see Äh, raport on positiivne, raport toob välja, et meil on probleeme Euroopa tasandil selles osas, kuidas kodanikud ennast Euroopas tunnevad, kuidas nad osalevad ja nii edasi ja ma tahaksin teile öelda, head kolleegid, järgmist. küsimuse esitus on äh, väga asjakohane, aga samas vastused ei reageeri, ei lahenda neid probleeme. milles siis probleem hetkel on? probleem on selles, et Euroopa kodanikud ei osale enam demokraatia protsessis. see tuli välja ka minu äh, koduriigi viimastel valimistel, viiskümmend protsenti äh, valimisealistest ei läinud valima. kas tegemist on lihtsalt ignorantsusega, et nad ei tea midagi Euroopa asjadest või on nad pettunud äh, suurtes sõnades ja suurtes poliitikutes küsimus ei ole selles, et nad on pettunud poliitikas, aga nad on lihtsalt pettunud, sest nad ütlevad, et nad osalevad, nad hääletavad, aga mitte midagi ellu ei viida. tulemused on alati teistsugused kui, kui see, mille nimel hääletati. kodanikele jääb mulje, et nende tegevus on asjatu. mida me siis saaksime ära teha? mina esitan selles osas kindlasti muudatusettepanekuid. aga praegusel hetkel, mis asi on haridus? teadmised, geograafia, ajalugu, eh, muud valdkonnad selles mõõtmes eh, seoses Euroopaga, aga ma tahaksin siinkohal öelda, et kõik need teadmised on vaja hästi ja täielikult edastada. eesmärk on näidata Euroopa väärtusi. kui paljud teavad, kust Euroopa teema on tõstatunud Kreeka jaoks oli Euroopa äh, ajalooline põhimõte teatud ajaloolisest piirkonnast. nüüd küsimus, kuidas põgenikke kohelda? ja ma ei, kindlasti ei räägi enam kauem, igal juhul on vaja häid teadmisi ajaloost ja geograafiast selleks, et äh, mõis-, edastada seda sõnumit, mida me tahame, mis puudutab neid väärtusi, mida me tahame edastada. nüüd teine mõõde haridus, kodanike harimine. kes tunneb Euroopa Liidu institutsioone? enamus Euroopa kodanitest on kuulnud distsepluumist äh, ja eurorühmast, nad arvavad, et nemad otsustavad ja nemad on Euroopa institutsioon, aga tegelikult see ju nii ei ole. mida siis kom-, inimesed mõistavad, ma ei taha nüüd rääkida enam pikemalt, aga igal juhul äh, seega minu arvates on vaja head äh, informatsiooni, teadmisi ajaloost äh, ja muust, millest lähtudes Euroopa Liit tegutseb ning äh, teiseks on vaja ka praegust Euroopa Liidu mainet positiivselt edastada. ja kui inimestele anda liiga palju infot, siis nad ei suuda seda hallata igal juhul aitäh, proua esimees, sellega ma piirdun ja edastan oma muudatusettepanekud selle suurepärase raporti kohta. suur tänu, tervitan teid, et te olete meie komisjoni tulnud meie lugupeetud kolleegi asemele ma tahan tänada te,, tänada teid, härra Gleesis, eh, oma panuse eest. ja nüüd ma paluksin, et te räägiksite ainult kolm minutit, mitte kauem, muidu me ei jõua. Eh. suur tänu, proua esimees. mina sooviksin õnnitleda härra Dragicit selle väga huvitava teema käsitluse eest ja me oleme juba mitmel korral arutanud seda teemat. Euroopa on ka Euroopa identiteet, see ei ole mitte lihtsalt erinevate identiteetide kooslus ja ma arvan, et seda identiteeti me peame tugevdama ka oma hariduses, eelkõige just ajaloo äh, tunnis et eelkõige just siin me peaksime, selles ähm, aines me peaksime rõhutama senisest rohkem Euroopa mõõdet. kahekümne viie, kakskümmend viis aastat tagasi äh, tekkis terve rida uusi riike ning äh, tollal keskenduti eelkõige just oma, oma riigi ajaloole, aga ma arvan, et tänapäeval on olukord äh, vägagi olulisel määral muutunud, sellepärast et me oleme praegu silmitsi euroopastumisega ja üleilmastumisega ning siin on tegu protsessiga, mis läheb kahes suunas. tegu ei ole mitte ainult teadmiste vahendamisega ajaloo vallas, vaid tegu on ka kasvatusega. sellepärast, et äh, üritatakse ka Euroopa väärtustele tähelepanu juhtida. Euroopa Liit ongi Euroopa väärtuste kooslus ja seetõttu õpikud peavad vahendama neid väärtusi. eelkõige just kahekümne esimesel sajandil see kultuuriline mõõde muutub aina olulisemaks. me peame Euroopa Liidu väärtusi kaitsma. formaalses ähm, haridussüsteemis on Euroopa mõõde olemas, näiteks Bologna reform on siin äh, äh, näiteks, aga Bologna äh, reform on pigem selline tehniline projekt see on pigem vorm, millesse on koondatud erinevad sisud. aga me peame olema väga tähelepanelikud ja siin tekstist lähtub väga selgelt, et me ei soovi olla liiga ambitsioonikad, liiga kaugele minna, sellepärast et haridus on ikkagi liikmesriikide pädevuses ja me peame samm-sammult Euroopa Liidu mõõdet laiendama. siin juba öeldi, ka õppurite, siin räägiti juba õppurite edasiõppest. Eh, me peame ka õpetajatele andma piisavalt teadmisi, nad saada, saaksid seda ainet üldse õpetada, aitäh! nüüd ma annan sõna kolleeg Diakonule. siis on veel kaks kõnelejat aga asi on selles, et me peame veel kahte raportit kasuta-, eh, käsitlema, nii et tehke palun lühidalt. după părerea mea, aproape toate bolile și problemele de tip social, economic. E, suur tänu, mida siis mina sellest asjast arvan? ma arvan sellest asjast seda, et äh, meil on võimalik siin üsnagi palju ära teha Uh, este foarte binevenit acest subiect îi urez succes domnului Draghi vom fi alături și noi cât putem fi kõikide probleemide puhul mis meil on ja mis meil võivad tulla ja ma tahan toetada härra Dragici raportit aga ma ütlen teile nii et ainult teavitamine Euroopa kodanike hulgas selles osas, et me jagame kõik ühist äh, ajalugu, et kõik on omavahel seotud, et keegi ei ole üksik saar, et kõiki asju tuleb vaadata laiemas kontekstis. vot niisugune mõte on oluline me oleme elanud läbi äh, sadu aastaid sõdu, liikumisi ja äh, see on teinud Euroopa selliseks, nagu ta on, nii et me peame õppima ajaloo kogemusest. isegi see keel, millega härra Farage äh, korraldab propagandat Euroopa Liidu vastu, on segu paljudest teistest erinevatest keeltest me peame sellele vastu hakkama, hakkama selleks, et meil oleks korralik tulevik, me peame aru saama, kust me tuleme, et me oleme euroopalased. Eh, kolleeg Labatška, palun kiiresti. suur tänu. ma olen tõepoolest eh, härra Diakonoga nõus, sest kõige parem, mida me saaksime teha, on hea haridus, aga isegi kõige parem ravi ei aita, kui seda õiget ravi rakendatakse valesti, kui õpetatakse inimesi halvasti ja sellepärast ma tahan eh, härra Dragicit õnnitleda selle raporti eest, aga me kahtlemata ei taha eh, kellelegi peale suruda eh, lisaõpetamismooduleid, me tahaksime lihtsalt, et seda kasutatakse ära juba õle, olemasolevasse hariduses me lihtsalt ei taha enam ühtegi fragmenti lisada meie kodanike haridusse. ja nii nagu teisedki siin on välja toonud, me peame tagama selle, et õpetajad oleksid korralikult välja koolitatud, et nad oleksid valmis selliste teemade käsitlemisteks ja siis nad saavad seda sisu oma aine kaudu edasi anda. Uh, kolleeg Takula, palun ma ei saa kasutada soome keelt, seega räägin inglise keeles. kõigepealt äh, minu arvates on tegemist, on alati väga hea meeles pidada, et haridusest rääkimine, õpetamine ja õppimisel on pädevus liikmesriikidel. ja meie saame ainult äh, tagada avatud koordineerimise, Euroopa Komisjon võib küll koordineerida, aga pädevus on liikmesriikides mis puudutab Euroopa identiteeti, siis äh, seda on keeruline defineerida, väga keeruline defineerida, aga igal juhul on väga hea rääkida Euroopa väärtustest, sest ma loodan, et me alati võtame arvesse seda, mida Euroopa puudutab, ühised väärtused, demokraatia, inimõigused, äh, õigusriik ja need on põhimõtted, äh, mida me peame igal pool välja tooma mis puudutab meie ühist ajalugu, siis äh, mulle tundub, et ka selles osas äh, on äh, tegemist väljakutsega, sest meie ühise ajaloo käsitlemine on erinev erinevates Euroopa nurkades. viimase ametiaja jooksul olin ma Euro kodanike Euroopa raportöör ja sain teada, et meil on väga-väga erinevad lähenemised ja arvamused seoses oma ajalooga aga igal juhul ma leian, et kõige olulisem on see, et me üritame liikmesriike julgustada ja et nad midagi selles valdkonnas ära teeksid. sest liikmesriikide pädevuses on see teema ja mina toetan igal juhul seda raportit, sest väga oluline on see, et me üritame liikmesriike õiges suunas äh, liigutada, aitäh! aitäh, sellega oleme selle arutelu lõpetanud. tegemist on olulise teemaga. meil on väga hea raport, väga hea lähtepunkt tööks edasi liikuda ja muudatusettepanekuid saab esitada mi-, mis ajani, millal tähtaeg on? üheksateistkümnes november tuletaksin teile lihtsalt meelde, et kaks tuhat kuusteist aastal on ka Euroopa Ajaloomuuseumi avamine ja see puudutab ka sama küsimust, kuidas rääkida seda ühist Euroopa lugu ning arvesse võtta äh, Äh, erinevaid nüansse seoses solidaarsusega, kõik see vajab ühist lähenemist ja liigume nüüd edasi järgmise raporti projekti juurde. härra Maragall on selle raportöör Erasmus pluss äh, ja ma tahaksin, et ta tutvustaks seda Erasmus pluss ja teise, teiste vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja koolituses pidev õppe lähenemisviis. see raporti projekt on seotud järgmiste tähtaegadega kakskümmend neli november Äh, kell kaks päeval muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. tööhõivekomisjon lähtuvalt äh, reeglist viiskümmend neli on kaasatud komisjoni, väga oluline, et kaks komisjoni koos teevad ja nende arvamus tuleb üheteistkümnendal jaanuaril ja härra Maragall, palun. suur tänu kui äh, lähtuda sellest, mis on selle taustal, selle algatuse taustal, siis on vaja käsitleda kõike seda, kuidas õppe ja väljaõppeprotsessid on äh, tööeluga seotud. ja minu arvates on tegemist sellise puuduva lüliga, mida Euroopa äh, peab lahendama ja senini ei ole seda väga hästi tehtud eriti arvestades meie ootusi, on teatud eh, erimeelsusi, mis puudutavad eh, väljaõpet ja tööelu ja vaatamata tehtud jõupingutustele ei ole me suutnud olukorda parendada. sellel mündil on kaks poolt, ühelt küll poolt on meil kõrge töötusmäär, mis on erinevad ka geograafilistest piirkonnast nullist kuni viiekümne protsendi töötuseni just noorte hulgas. aga samas on meil ka neid, kes äh, ähm, koolist äh, lahkuvad ja see rõhutab seda, et haridussüsteemis on probleem professionaalne, kutseõpe on kõige selle keskmes ning see puudutab ka seda, miks õppurid koolist lahkuvad ja kooli ei lõpeta. kutseõppe osas on vaja nende väljakutsed lahendada. meil on selge, et haridus ja kutseõpe on teatud raskustes ja need raskused on mõistetavad, need on seotud äh, teatud taustaga, arvestades, millised on olnud erinevused näiteks äh, riikide lõikes. torkab silma, et meil ei ole suudetud paika panna Euroopa süsteeme ka ähm, äh, akrediteerimiste ja erinevate öö, kvalifikatsioonide tunnustamise osas, aga samas on siin ka midagi positiivset, Euroopa on olulisel määral keskendunud liikuvusele. seda kasutatakse väga palju, me oleme näinud, kui edukus, edukas Erasmus on olnud. me oleme näinud, millised on selle positiivsed tulemid, eriti mis puudutab liikuvust kui vahendit selleks, et eh, omandada uusi oskusi ja see on seotud ka töötaja potentsiaalse värbamisega. kutseõppesüsteemis on ka õppureid, kes, kelle arusaamad takistavad neid liikuvusest kasu saamist, keelelised, lingvistilised barjäärid kultuurilised pro probleemid, lisaks ka teatud õiguslikud aspektid. Need takistused on vaja eemaldada. lisaks sellele ka see, mis puudutab ebakõla eh, liikuvuse süsteemi haldamises, meil on kutseõppekeskused, mis on eh, üsnagi hajutatud kasutatakse riikides erinevaid äh, tootmismudeleid, mis samuti seda mõjutavad. me ei saa üldistada, üldistusi teha erinevate süsteemide vahel erinevates riikides. seetõttu soovisimegi selle raporti koostada ja me keskendume nendele teemadele. meil on vaja äh, parendada seda olukorda äh, kutsekoolides õppijatele, nende pädevusi suurendada, meil on vaja tagada, et ka neil oleks head äh, õpetajad, kellel oleks vajalik väljaõpe, meil on vaja Euroopa raamistikku, me peame olema innovatiivsed, meil on vaja luua võimalusi, kuidas liikuvust toetada, meil on uusi, vaja uusi vahendajaid, kes need ebakõlad äh, oskuste osas äh, lõpetavad ja meil on vaja ka ettevõtteid äh, kaasata mm, väljaõppes. meie eesmärk on loomulikult Euroopa tasandil, me loodame, et komisjon võtab kuulda meie julgustavat sõnumit, stimuleerida seda tüüpi koolitusprogramme, me tahame ambitsioonikaid eesmärke nii kutseõppes kui ka liikuvuse osas, mis puudutab selle rahastamist samuti ning ka seda, kui paljud äh, saaksid kasu nendest äh, programmidest. koordineerimisel on samuti oluline roll täita, koordineerimine erinevate programmide vahel Erasmuse ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel äh, vajab täiendavat koordineerimist ja peab olema ka tõhusam. mul läheb veel, ainult üks minut on veel vaja loomulikult äh, peame me tegutsema selleks, et tagada, et oleks mingisugune Euroopa tasandi juhtimine, et meie haridussüsteem vastaks turuootustele, meil on vaja uut tüüpi juhtimist, jällegi liikuvussüsteem ning põhieesmärk on saavutada Euroopa süsteem, mis läheb kaugemale üksikutest programmidest. meil on vaja et need oleks riikideülesed. me oleme selles osas juba tööd alustanud, ütleksime lõpetuseks. Äh, variraportööridega oleme ettepanekud välja töötanud ja meie lähenemine on väga positiivne. ka tööhõivekomisjoni äh, kolleegidega oleme me juba koostööd alustanud. meie arvamused on ühised loomulikult võib kritiseerida seda, mis tekstis on ja võib öelda, et midagi on vaja tugevdada või midagi on vaja täiendada, aga eelkõige on tegemist olulise raportiga ja minu arvates on meil siin väga hea alus. me oleme olnud ka komisjoni kolleegidega ühenduses, kellega oleme rääkinud sellest, meie ideedest ja loodetavasti seda tüüpi koostöö nendega jätkub ka tulevikus, jään ootama teie ettepanekuid ja see kindlasti, mis teil on öelda, aitab meil saavutada midagi kasulikku ja midagi, mis aitab ka komisjoni selles osas äh, otsuseid teha. see raport äh, saab valmis samal ajal, kui ka teised raportid, mis puudutavad pilootprogramme ja loodetavasti on meil võimalik omalt poolt äh, seda protsessi täiendada. ma olen kindel, et äh, midagi sellest saab sisse võtta, aitäh. suur tänu, suur tänu, kolleeg Maragall. tegu on tõesti raportiga, mille osas meil on väga kõrged ootused sellepärast et ähm, meil on ka võimalus äh, oma seisukohti väljendada äh, pidevõppe osas ja mis puudutab ka kutseõpet ja Erasmus pluss programmi, me oleme seda teemat juba arutanud ja me oleme näinud, et Erasmus plussi sisu tuleks paremini tutvustada, et neid, neist teataks rohkem. ja oluline on siin ka hea koostöö tööhõivekomisjoniga. nagu öeldud, on ka see meie jaoks äärmiselt oluline elukestva õppe osas. nüüd ma paneksin kinni kõnelejate nimekirja et variraportöörid ja kes veel? proua Kammerveert ja Morgana. kõigepealt siis variraportöörid, sellepärast et nemad soovisid esimesena sõna, palun. suur tänu, proua esimees mul on väga hea muu meel teie sissejuhatuse ees, kus rõhutatakse selle raporti olulisust, see on nii oluline, et me peame tõesti koostama sellise raporti, mis oleks väga tõhus, et me ei ebaõnnestuks sellel olulisel teemal. esimene punkt, mille osas ma sõna sooda, sooviksin eh, üldises võtmes, puudutab seda, et, et Erasmus pluss ja liikuvus on vaja siduda kutseõppega, see, need on omavahel seotud Erasmus pluss on midagi palju enamat kui Erasmus, ehk siis me ei räägi ainult nendest, kellel on äh, juba väljaõpe ja diplom, vaid need, kellel on, kellel ei ole veel diplomit ja kellel ei ole kvalifikatsiooni, me soovime selle tagada teatud noortele, kellel ei ole olnud äh, seda võimalust varasemalt. ja seda peame me ka meeles pidama ja härra Maragall Teie raportis on väga palju nüansse, ma tahaksin äh, täpsustada kolme mõtet, mis minu arvates on väga olulised ja mis peavad siin olema kindlasti sees. esiteks see, et liikuvus on see, mis võimaldab ebavõrdsusi vähendada. juurdepääs liikuvusele peab äh, tegelema ebavõrdsuse lahenemisega, see, mis puudutab ebavõrdsust seoses väljaõppega, nii nagu ma juba sisseosa juhatuses ütlesin, akadeemilise väljaõppega inimesed, kes on teatud edu saavutanud, aga teisest küljest on ka teatud äh, puudujääke selleks, et kvalifikatsioone täiendada, teiseks äh, geograafilised ebavõrdsused, sotsiaalsed, e-, sotsiaalne ebavõrdsus, Erasmuse puhul oleme me näinud, e-, et oli väga suuri sotsiaalse, suurt sotsiaalset ebavõrdsus noorte osas ja mis puudutas äh, juurdepääsu liikuvusele ja lisaks ka need ebavõrdsused äh, linna ja maapiirkondade vahel. liikuvuse võimalused ei ole nendes piirkondades sarnased meie tegevused meie raportis ja poliitikas peavad üritama korrigeerida seda ebavõrdsus. teine punkt, mil, mida tahaksin rõhutada, härra Maragall on välja toonud selle, millised on liikuvusinstrumendid. meil on need olemas aga mida meil on vaja teha? meil on vaja, et nad oleksid selged ja juurdepääsetavad, mõistetavad. ja on vaja välja tuua nende omavahelised äh, seosed. loomulikult äh, Erasmus pluss äh, äh, puudutab ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, Euroopa Sotsiaalfond tegeleb liikuvusega äh,, Äh, kellel ei ole kvalifikatsiooni ja me oleme juba äh, näinud äh, väga huvitavaid kogemusi, kus inimesed on läinud tagasi õppima ja saanud uut tööd. ja kolmandaks, selles raportis on täiesti puudu vabatahtlik töö see on väga oluline puudus, mida on tingimata vaja lahendada, sellepärast et vabatahtlik töö puudutab noori täiesti erineval viisil, see võib olla ideaalne viis, kes tahavad äh, oma elu muuta, kaheksakümmend protsenti noortest, äh, kes vabatahtlikku tööd teevad, tulevad just maapiirkondadest ja see on väga oluline nüanss ja see peaks olema raportis sees ning lõpetuseks tahaksin öelda, et meil on vaja sisse tuua kolm põhimõtet, esiteks siis, mis puudutab lõimimist, isikliku elu äh, konstruktsioone ning äh, kolmandaks äh, siis ähm, ka inimese värbamispädevus ja need on need punktid, mida oleks vaja tõhusas ja konstruktiivses äh, raportis näha, aitäh eh,! aitäh! väga huvitav oli, palun tehke ainult natukene lühemalt, muidu me ei, ei jõua õigeks ajaks valmis oma töödega. kolleeg Libetška, siis kaamervärt ja Mesmargan. aitäh! kuna meil on tõesti väga vähe aega, siis teen väga lühidalt. kõigepealt sooviksin öelda, et tegu on hea raportiga. see raport, see raport äh, tuvastab ka väga õiged äh, probleemid. ma olen teinud äh, ka mõned muudatusettepanekud ja keskendun nendes muudatusettepanekutes ka ebavõrdsusele. sest et äh, meil on siin tõesti tegu sotsiaalse ebavõrdsusega, aga mitte ainult sellega, nagu ka eelkõnelejad juba ütlesid, seetõttu ma teeksin ettepaneku, et äh, selleks, et, äh, et me peaksime saavutama ikkagi sellise tervikliku mulje, nii et peale pädevuste me peaksime keskenduma ka isiklikule arengule peale selle ma leian, et äh, agentuurid Erasmus plussi raames peaksid liikmesriikides olema palju loomingulised ja me ei tohiks ka noorte äh, garantiid äh, unustada, see on paljudes liikmesriikides juba olemas ja ka siinkohal tuleb arvestada liikuvusega. Ähm, mul on veel palju märkusi teiste tegurite kohta, aga teen praegu lühidalt, niisiis noored peavad olema siin meie tähelepanu keskmes, kui me räägime Erasmus plussi konverentsist ka, nii et Erasmuse osas peaksime läbi viima, peaks olema võimalik siis õppida, aga ka läbi viia praktikat, nii et teooria siduda praktikaga, aitäh eh,! aitäh! meil on Erasmus pluss programm ka ettevõtjate jaoks olemas, võib-olla lihtsalt see info ei ole nii hästi levinud. proua Kammerverd, aitäh, aitäh ka kolleeg Marakalile tema hea raporti eest, aga ma arvan, et ka eelkõnelejate märkused on väga olulised. Need peaksid kindlasti kajastuma ka raportis. ma sooviksin natukene praktilisemalt asjale läheneda, te arvatavasti teate, et kaks-kolm nädalat tagasi oli meil sotsialistide demokraatide suhteliselt äh, laiaulatuslik konverents korraldatud, kuhu olid kutsutud ka kõik selle valdkonna töötajad. Ähm, käsitlesime seal Rasmus plussi ja seal anti meile ka väga palju praktilisi ettepanekuid ähm, ja see puudutas ka komisjoni äh, programmi läbivaatamist. ja üks küsimus, mis oli ka väga oluline, nimelt et et me ei peaks siin jätma muljet, et tegu on ainult õppuritega, sellepärast et äh, Erasmust eelkõige samastatakse just õppuritega ja seetõttu oli oluline, viidata ka teistele ähm, kasusaajatele, sellepärast vastasel juhul nagu liikmesriikidel jääb mulje, et teisi programme ei ole ka. programme tuleks kujundada paindlikumaks ja, ja on olemas ka üks äh, programmi ähm, juhtkirjeld- või kirjeldus, mis on kolmsada lehekülge pikk ja selliselt ei ole see üldse ähm, hallatav ja projekti taotlust on viiskümmend viis lehekülge pikad seda saaks kõike lihtsustada, aga minu meelest on asi muutunud veelgi keerulisemaks, kui see enne oli. ja see takistab loomulikult eelkõige just väiksematel organisatsioonidel väiksemamahulisi projekte eh, esitada ja see puudutab ka toetussummasid, et eelkõige, eelkõige toetatakse just suuri projekte, mitte väikseid projekte. aga seetõttu ei ole neid projekte ka nii palju, mida toetatakse. nii et ma arvan, et eh, siinkohal me peaksime ka juhtimist muutma palju ettepanekuid äh, tehti ka selle kohta, mis puudutab äraütlemiste äh, kvooti, et äh, paljud vahendid ei jõua siiski programmidesse, vaid suurte viivitustega suunatakse nad mõningatesse programmi osadesse. nii et siin on terve rida praktilisi küsimusi, millega me peame ka tegelema. et ma leian tõesti, et Erasmus pluss on edulugu ja me peame kõik üheskoos selle eest äh, muretsema, et see edulugu saaks jätkida ja et see edulugu viiks selleni, et tõepoolest rohkem noori inimesi, aga ka vanemaid äh, inimesi saaksid kasu liikuvusest, saaksid kasu ähm, haridusest ja kutseharidusest. aga me peaksime äh, rohkem vaeva nägema ka selle nimel, et see kõik natukene paremini toimiks. aitäh! aitäh, ütleb esinejana, palun pidage ka kõne ja piirangutest kinni Äh, kolleeg Morgana, aitäh ka, teen ka sel korral lühidalt. ma sooviksin õnnitleda raportööri väga hea raporti projekti puhul. Erasmus pluss on tõesti edulugu, aga küsimus on järgmine kas me ei ole mitte segadust tekitanud? seda näitavad tulevased analüüsid liikuvus toob äh, endaga kaasa äh, väga palju positiivset, paremad pädevused äh, õppurite jaoks ja see tugevdab ka ühtekuuluvustunnet Euroopa Liiduga. see on seotud ka ähm, kõrgema tööhõivega, nii et väga palju positiivset. aga asi on selles, et liikmesriigid ei osale väga aktiivselt, väga hästi selles programmis. siin juba mainiti või Kopenhaageni projekti paljud liikmesriigid ei rakenda ka Euroopa kvalifikatsioonide äh, raamistikku. väga palju probleeme on endiselt veel äh, äh, kvalifikatsioonide tunnustamisega ja nii edasi ja nii edasi. nii et liikmesriigid peaksid rohkem panustama ja liikmesriigid peaksid rohkem kasutama seda, mida Euroopa Liit pakub ja Euroopa Liit tegelikult haridusvaldkonnas pakub vägagi palju. aitäh, ütleb proua esinaine, aitäh selle eest, et lühidalt tegite kolleeg Morganov. aitäh äh, kolleegile Maragallile, aitäh äh, ka eelkõnelejatele äh, ja lühidalt paar märkust ka minu poolt. ühelt poolt on tegu sooviga, me peame võimalikult palju kriitilisi punkte siin hõlmama, sellepärast et kui me neid olulisi punkte ei hõlma, siis me edasi ei jõua. aga me peame tõesti edasi liikuma ja edusamme saavutama see tähendab, et äh, nende olulisemate kriitiliste punktide puhul me peame nägema ka võimalusi, me peame vaatama, kuidas äh, noori tööturul edukamaks muuta, nii et oluline on see, et me hõlmaksime ka parimad äh, tavad, vaataksime üle katseprojektid või siis me jätkame nii nagu varemgi. et me lihtsalt vaatame, milline on asjade seis, aga olukorda edasi ei arenda see puudutab näiteks ka kvalifikatsioonide tunnistamist ja nii edasi, et siin peab olema tagatud liikuvuse puhul ka vastastikus. ja lühidalt ma räägin ainult äh, siis mõningatest äh, punktidest. lihtsustamine. see sõltub meist ja meie saame olukorda muuta ma arvan, et me peame siin edasi jõudma ja parlamendis peame me selle töö ära tegema. siis me saaksime ka äh, säästa vahendeid, mida me saaksime kuskil mujale investeerida, et teisi võimalusi luua. ja nüüd veel teine teema, siin räägiti juba ähm, inimeste võimekusest tööturul. ka selle küsimusega me peame tegelema, sellepärast et meil on olemas ju äh, Äh, tööturul nõudlus ja pakkumine, aga kui midagi ei pakutagi, siis, äh, siis me peame tagama ka selle, et äh, käsitletaks ka seda nõudluse pakkumise küsimust. me teame paljud, et, et koolist varane lahkumine tekitab väga palju probleeme noortele, eelkõige olukorras, kus niikuinii töökohti on vähe aitäh, kolleeg Morganov. ma sooviksin ka teada, kas Euroopa Komisjon, kes on kohal, äh, sooviks ka sõna võtta selle väga olulise raporti osas, palun. jah, suur tänu, proua esimees, tänaksin selle raporti eest ja me kindlasti kuulame seda, mida härra Maragall on öelnud äh, ja julgustab meid äh, koostööd tegema selleks, et saavutada ambitsioonikumad eesmärgid. ma tahaksin siinkohal reageerida mõningale punktile meil on liikuvusprogrammid seoses äh, Erasmus plussis, mis on edukad, aga mida saab veelgi parendada. lisaks, mis puudutab sotsiaalmajanduslikku äh, mõõdet ja teha juurdepääs äh, võrdsemaks kõikidele erineva, vastavalt päritolust ja me kindlasti tegutseme selle nimel. lisaks sellele, kuidas paremini ette valmistada õpilasi liikuvuseks meil hetkel on juba olemas süsteem selleks, et äh, keeleline ettevalmistus neile tagada, seda ühest küljest, aga samas räägiti ka vahendajate rollist selleks, et tugevdada nende rolli, mõned neist on juba tööl äh, teatud asutuste juures, omavalitsustes või kommertskodades, aga kindlasti on ka neid vahendajaid, keda, kelle väljaõpet me saaksime äh, Äh, toetada ja kes saaksid olla kasulikud noortele liikuvuse tagamisel. Äh, ja kindlasti teatud tasanditel toimib asi väga hästi ja seda ei ole vaja keerulisemaks ajada. nüüd, mis puudutab lihtsustamist, äh, millele viitas proua Kammerveer jah, ka äh, meie peadirektor kindlasti äh, äh, töötab selle nimel, meil on mitmed teemad veel käsitlemisel ja me kindlasti te, hea meelega teeme koostööd ka teie komisjoniga selleks, et parendada neid võimalusi, aitäh. E, raportöör Valeri. suur tänu, kas raportöör soovib veel sõna võtta, kui te seda teete, siis palun lühidalt. aitäh nüüd ausalt öeldes me räägime kõik üsna ühest ja samast asjast. me teame, et me oleme eh, saavutanud edu, aga me teame, et on ka raskusi, et probleemid ei ole kusagile kadunud ja me peame nendega tegelema. me saame asju paremaks teha. ma ei teagi, kuidas seda nüüd öelda. meil on nii palju häid kogemusi ja meil on tegelikult võimalus eh, seda kõike üldistada, sest me ei pea siin hakkama jalgratast leiutama, sest jalgratas on juba olemas. aga me tegutseme väga aeglaselt selleks, et õppida paremini jalgrattaga sõitma. peab olema mingisugune poliitika Eh, valitsuse tasemel ja peab olema ka eh, jagatud vastutus komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel. Eh, ma, nõukogu, komisjonil on väga selge vastutusvaldkond, aga liikmesriigid peavad samamoodi midagi tegema. me peame tagama selle, et komisjon tõepoolest eh, koordineerib eh, programme, aga ega nemad ei saa lõpuni minna, sellepärast et liikmesriigid peavad olema need, kes eh, kõik ellu viivad. ja veel paar märkust. vabatahtlik töö. idee on huvitav, selle me võime sisse võtta, ma praegusel hetkel täpselt ei tea ju, kuidas aga ma rõhutaksin just nimelt vastutuse küsimust. E, vastutuse küsimust avaliku halduse organisatsioonide osas. Nemad peavad toetama meie tööd. meie peame e, suutma välja pakkuda motivatsiooni ja siis ka e, ära kasutada seda ja seal on just avaliku halduse töövaldkond nemad peavad jõudma tulemusteni. ja see, mida te rääkisite eh, koolist eh, varase lahkumise kohta, ka see on õige. Eh, vaja on vähendada ebavõrdsust, see on sõnaselgelt siin eesmärgina välja öeldud. ja me peaksime jagama just nimelt selles konkreetses vallas oma kogemusi ja loomulikult me kuulsime ka, et äh, nõudlusega on teatud probleeme, et ei ole äh, inimesi ette valmistatud äh, programmi kasutama. mina tulen Katalooniast, seal peaaegu viiskümmend protsenti noortest inimestest on niisuguses olukorras ja meie oleme eurooplased, sellega me, selle pärast me peamegi olukorda parandama. aitäh! E, e, suur tänu! E, raport on paljutõotav. toodi välja huvitavaid punkte. et oleks vaja süsteeme nii äh, siseriiklikult kui kesktasandil ja siin on palju võimalusi. on väga palju võrgustikke, on äh, raamlepinguid. ja me peaksime tagama kõige parema nõudluse pakkumise tasakaalu ja teiseks siin just räägitakse parlamendi murest ja seda proua Kaara ka äh, rõhutas, et äh, reeglid on sellised, et äh, komisjon võib, mitte ei pea, vaid võib Erasmus pluss programmi raames nii et, et äh, ütleksin uuesti, et me tegime, räägime praegu Erasmus plussist, et komisjon võib, mitte ei ole kohustatud looma siin võimalusi ja siin nimetati ka seda, et oluline on tunnustada neid mitteametlikult, eh, mitteformaalselt omandatud oskusi, eh, mitte äh, ametlikult omandatud, mitteformaalselt omandatud äh, äh, kvalifikatsioone, nii et, et suur tänu materjali tutvustamise eest ja siis kahekümne neljandaks novembriks palun muudatusettepanekud nii, me oleme kakskümmend minutit oma ajakavast maha jäänud, me peame nüüd kuidagimoodi ennast kokku võtma. ja nüüd tegemist on äh, arvamuse mm, projektiga. meil on, aga tegelikult enne seda me räägiksime ühest uuringust, mis on väga huvitav, nii et, et seda me käsitleme oma koosoleku lõpus ja palun eh, jääge siia, ärge minge ära. Eh, järgmise eh, arvamusega olen mina isiklikult seotud, see puudutab just nimelt soolist aspekti vaesuses. ma püüan teha väga lühidalt, ma tahaksin käsitleda kuut punkti põhiküsimus on selles, et ma püüdsin välja tuua fakti, et eh, aasta kaks tuhat kolmkümmend on aeg, mil kõik lapsed peaksid eh, vaesustsüklist välja saama. just nimelt hariduse kaudu aga me tegelikult näeme praegu, et vaesus suureneb ja seal on oluline sooline aspekt ja statistika on üsna hirmuäratav. üks laps neljast Euroopas elab vaesuses ja asi läheb hullemaks mõnedes piirkondades. ja lapsed on kahtlemata kõige haavatavamad kodanikud. nii et üks asi, mis aitab neid vaesusest välja, on juurdepääs kõrge kvaliteediga haridusteenustele ja seal see võimalus peab olema kõikidel, nii poistel kui tüdrukutel, meestel kui naistel. ja haritust vajavad kõik. see suurendab võimalusi töökoha leidmisel aga koolis tegelikult tüdrukutel läheb paremini kui poistel. aga küsimus on juurdepääsus kõikidele nendele teenustele ja seal on väga oluline just nimelt see soolisuse aspekt meil peab olema niisugune lähenemine, millega, mis aitab hinnata, kuidas hariduspoliitika mõjutab soolisuse aspekti. ma olen alati mõelnud selle peale, et nii Euroopas kui ka igal pool mujal on väga oluline see, kuidas Äh, kuidas investeerimine tütarlastesse naistesse ei ole mitte asi iseenesest, vaid kogu statistika näitab, et roll, emade roll mm, on alati olulisem laste puhul kui isade roll. ja vaestes riikides äh, on just nimelt ema roll väga oluline, see, kas nende lapsed jäävad vaesusesse või mitte nii et me peame rääkima mm, eh, sellest teemast, eriti just rände perekondade puhul, üksikema, üksikvanematega perekondade puhul on vaja strateegiat. et hariduses ei oleks väljalangemist, et hariduses ei oleks diskrimineerimist meil peavad olema kvaliteedistandardid. ja kui haridusstandard on hea, niisugustes riikides, kus on palju sisserändajaid, see eh, see tagab nendele tuleviku, aga statistika on üsna hirmuäratav näiteks nelisada tuhat sisserändajate last, pagulase last Türgis ei saa eh, üldse haridust. aga ma arvan, et eh, parlament on väga pühendunud selle teema lahendamisele, sest see puudutab põhiõigusi. see väldib edasist diskrimineerimist inimeste elust. üks positiivne asi tüdrukute suhtes on see, et nemad langevad koolist vähem välja. aga tegelikult eh, jälle probleem tekib selles, et kuidas on, milline on kursuste valik tüdrukute jaoks. näiteks kui me räägime inseneriteadustest, kui me räägime reaalteadustest. Nendes valdkondades on tunduvalt vähem tüdrukuid ja see tähendab, et nende võimalused on vähenenud minu arvamus ehm, on nüüd, ehm, selle eh, projekt on olemas, aga nüüd räägime ehm, muudatusettepanekutest, muudatusettepanekud on kaheksateistkümnes november, aga naiskomisjon tegeleb sellega ja nemad hääletavad selles osas kaheksateistkümnendal novembril. Eh, nüüd meil on kuus minutit eh, aega sõnavõttudeks. proua Mara Šatje aitäh, proua esimees, te tegite väga suurepärase sissejuhataja sellele teemale, mis on väga südamelähedane ja mille osas me oleme juba pikka aastaid koostööd teinud. tahaksin omalt poolt sõna võtta kolmes äh, punktis äh, selles esialgses arutelus. kõigepealt see, mis puudutab äh, seda lähenemist, meil on vaja selgelt välja tuua Euroopa Euroopa tasandi äh, lähenemine, mis ähm, lõhub neid stereotüüpe poiste ja tüdrukute vahel ning see lähenemine, äh, mis puudutab nii valdkondi kui ameteid ja seda on vaja teha koostöös kutseõppega, vastavate organisatsioonidega ja meil oli äh, neid ähm, Äh, organisatsioone, kellega koostöö on olnud juba väga tõhus ja kindlasti sellest lähtuvalt saame me tegutseda. näiteks ehitusvaldkonda suunatakse just äh, äh, poisse, aga samas naised saavad ka seal tegutseda, sellepärast et need tööd on ähm, samuti olulisel määral muutunud. nüüd teine punkt, millele meie äh, peaksime lähene, tähelepanu pöörama, lõikes äh, punktis kuus räägitakse äh, nendest, kes koolist lahkuvad kvalifikatsioonita, poiste puhul on see tavapärasem kui tüdrukute puhul, aga vastupidiselt sellele, mida te ütlesite, see on nüüd ainus kord, kus ma ei ole ka teiega nõus kui lubate. see ei ole seotud mitte taustaga, vaid käitumisega. poisid, kellel on koolis igav, äh, äh, ärrituvad tihtipeale ja seega suunatakse neid välja, samas kui tüdrukud äh, tõmbuvad endasse sellises olukorras aga tegemist on olulise probleemiga, mida me peaksime samuti arvesse võtma, sest õpetajad ei käitu ühtemoodi poisiga, kes on raskustes, või tüdrukuga, kes on raskustes ja seda on vaja rõhutada. ja me näeme, et äh, koolid, mis nii-öelda pakuvad väljaõpet lastele, kellel on raskusi, äh, käituvad teistmoodi. ning kolmandaks tahaksin ma midagi lisada see puudutab äh, üksikvanemate mõju lastele. tegemist on väga konkreetse sotsiaalse olulise probleemiga. üksikvanemate puhul ei ole välistatud see, et see üksikvanem jääb haigeks või et põeb vähki või mingisugust pikaajalist haigust, millel on pikk ravi. ja tol hetkel on see laps, kes peab hakkama hoolitsema oma vanema eest. see tähendab, et hariduses ei ole tal enam samu võimalusi ja nii-öelda võimalus vaesusesse langeda on täiesti erinev võrreldes teistega. ja minu arvates on vaja selle, selleks samuti ka reageerimisvõimalus ette näha, aitäh! suur tänu! Teie sõnavõtt oli väga huvitav ja mina tõepoolest tahaksin võtta sisse need mõtted, aga järgmisena ma annan sõna äh, äh, kolleeg Evansile suur tänu, suur tänu selle raporti eest. mulle tundub, et need punktid on kõik väga huvitavad ja ka eh, need punktid, mida just kolleeg välja tõi. just nimelt vaesus ja sotsiaalne kõrvalejäämine on väga tõsine probleem, eriti naiste hulgas ja see ei paista muutuvat, olukord on pidev ja mina tahaksin jõuda, viidata sellele, mida on öeldud neljandas para-, äh, lõikes ja ma arvan, et te ei hinda siin piisavalt õigesti seda mõju, mis majanduskriisi tõttu on üksikvanematega perekondadega, sest enamus nendest on äh, naistega perekonnad ja lapsed lähevad eh, kooli, aga tegelikult eh, selle kaudu jõuab kõik see ka tööturule, sest naised, naistel on võimalusi vähem asi ei ole mitte ainult võimalustes vaid ka suhtumistes eh, ma arvan et kultuuril on siin mängida väga suur osa ja eriti ka keeltel sest et eh, just keelelised oskused annavad inimestele võimaluse mm, jõuda haridusse ja peame tõepoolest looma võimalusi et sellest vaesustsüklist välja saada tegelikult väga palju asju on ära tehtud, erinevad organisatsioonid on teinud Euroopa Liidus väga põnevat tööd, näiteks eh, minu eh, eh, minu valimisringkonnas on üks organisatsioon, mille nimi on Võrdsed võimalused ja just nimelt see töötab stereotüüpidega, püüdes stereotüüpe lõhkuda et anda noortele, kõikidele noortele inimestele võrdsed võimalused. nüüd ma olen täiesti nõus, et haridus on väga oluline, aga ma arvan, et me võiksime seda teemaarendust ka natukene laiendada. aitäh! suur tänu! ja eh, nüüd võib-olla komisjon tahab midagi öelda cel puțin teoretic asistenții noștri. suur tänu. vähemalt teoreetiliselt eh, me peaksime aitama eh, kaasa sellele, et eh, inimesed oleksid targemad, kui me ise oleme. ja kui reaalsus tegelikult näitab, et väga palju äh, Äh, et aga tegelikult, kui me iga päeval ringi vaatame, siis me näeme, et meie assis-, assistentide hulgas on rohkem äh, tüdrukuid kui poisse ja juba siin enne öeldigi, et tüdrukud on targemad kui poisid. aga kui me nüüd asju tõsiseks keerame, siis ma ütleksin, et vaesus on alati draama. aga kui me räägime laste äh, vaesusest, siis ei ole tegemist draama, vaid tragöödiaga mida, ükstaskõik, mida me ka ei teeks, et see väheneks, see on õilis asi. Thank you, madam chair uh teine kõneleja komisjonist, tõepoolest me eh, oleme võtnud arvesse neid väga huvitavaid märkusi, mis tekstis on, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele soovitusele. see puudutab varast lapsehooldust ja haridust me arvame, et see on üks väga oluline poliitikavaldkond selleks, et eh, võidelda vaesusega nii vanemate kui laste hulgas ja see eh, mõjutab väga olulisel määral vanemate osalemist tööturul, sest et eh, lapsehoid võib olla takistuseks sellel teel oluline on lastehoiuteenused selleks, et lapsed saaksid kognitiivselt hästi areneda, et nad oleksid eh, edaspidi edukad et nad saaksid välja sellest vaesuse ringist ja komisjon on just nimelt niisuguste teenuste arendamist väga tugevalt toetunud. on eh, Euroopa semestris olemas eh, laste soovitused, seda hõlmab ka Euroopa Sotsiaalfond ja me loomulikult teame, millised on eh, üksikvanemaga eh, perekonna väljakutsed, me tegeleme sellega, me hoiame olukorral silma peal ja loodame, et asi muutub, aitäh. suur tänu. väga tore, et olete meiega sama meelt ja te tõite välja, kolleegid, väga huvitavad punktid ja te näitasite, et me töötame sellel teemal ka koos, nii et, et ärge siis unustage veel kord, et kaheksateistkümne, kaheksateistkümnes november kell üksteist hommikul on muudatuste esitamise tähtaeg ja nüüd kolleegid, me läheme edasi väga huvitava teema juurde. meil on siin külalised, kes just kohale jõudsid, suur tänu, et te tulite, need tegemist on eh, teadlastega Ecco, ok. Allora, intanto volevo salutare una delegazione che... Ja, nüüd ma tervitan siin eh, eh, delegatsiooni. Eh, tegemist on prantslastega. Eh, need on Burgonnist tulnud koolidirektorid ja inspektorid. Nemad kutsus siia meie sotsiaaldemokraatist kolleeg. Aitäh, et te tulite ja olete meie juures Ehm, teemad, mida me käsitleme, on väga huvitavad. ja praegu me hakkamegi käsitlema ühte uurimust, mille tellis meie komisjon ja mis aitab meid kaasa meie töös. see puudutab rahvusvahelistumist hariduses. Okay. Allora, eh, voi sapete che eh, l'obiettivo insomma è... Nagu te teate, me peame kõigepealt vaatama kriitiliselt üle, mis toimub eh, Euroopa tasemel eh, hariduse rahvusvahelisemaks muutumise osas ja informatsioon selle uuringu läbiviimiseks tuli paljudest Euroopa maadest. aga me rääkisime sellest, et vaja on Euroopas süstemaatilisemat lähen-, lähenemist mobiilsusele, see puudutab kutseharidust ja tööd. meil on vaja tõendeid, mis meie arvamust toetaks ja täna me tahaksime kuulda teatud soovitusi, et me oma eesmärke saavutaksime. see uurimus, mida meile tutvustab Fiona Hunter, kesk, kõrghariduse rahvusvahelisemaks muutumise keskusest Milanist ja siis meil on siin Eva Eragan-Poolak, kes äh, tutvustab selle uurimise põhipunkte. kes saranno, sono visibili sia qui che là. on ka slaidid, teda te näete ekraanil, neid te näete ekraanil. ja nüüd palun sõna eh, eh, uuringu tutvustajatele. ja eh, siis tulevad pärast küsimused, meie kolleege siin väga palju ei ole, aga kõik, kes on, on väga pädevad mõned kolleegid pidid lihtsalt varem lahkuma tööülesannete tõttu. aga eh, seda dokumenti me kahtlemata edastame oma kolleegidele ja, ja eh, loodetavasti on meil veel võimalus sellel teemal rääkida. proua Hunter, palun Teil on kõigepealt sõna. tegelikult ma ei tea muidugi, millise, kuidas järjekorras te asju ette kujutate. tere hommikust, mina teen teile täna hommikul teile ettekande ja kolleeg Eeva kommenteerib äh, mõningaid äh, slaide. minu nimi on Eeva Egron Polak ja kõigepealt pean ma vabandama, et ma pean leh-, äh, lah-, lahkuma kakskümmend minutit enne kahtteist, äh, lend on Malaisiasse ja see oli planeeritud enne seda külaskäiku ja seega loodetavasti saan ma teha mõningad märkused ettekande kohta ja vastata ka mõningatele küsimustele, aga Fiona põhimõtteliselt on siis siin kogu aeg. väga hea. nii äh, alustuseks tuletaksin teile meelde juhul äh, või räägiksin teile sellest uurimusest, meie põhieesmärk uurimuse käigus vastata oli see, mis on rahvusvahelistumise mõju ja millele see peaks olema suunatud. ja minu ettekanne eh, paari slaidiga üritab kokku võtta eh, selle küsimuse kaks osa. kõigepealt vaadates seda, mis on praegused arusaamad eh, seoses ra rahvusvahelistumisega Euroopas, mis on sellega seonduvad põhimõtted teatud uurimustes, äh, nagu te näete, siis uurimuses käsitlesime ka seda, mis äh, toimub väljaspool Euroopat ning teises osas äh, räägime me sellest, see, mis peaks, millele see peaks olema suunatud. ja seal toome me välja soovitavad tulevikutendentsid ja teeme ka ettepaneku, et võib-olla see suund, mille, kuhu liigutakse praegusel hetkel, ei ole tingimata see, mis on Euroopale kõige parem niisiis, kõigepealt üks põhimõtteid, mis ähm, välja tuli, oli see, et rahvusvahelistumine iseenesest on väga uus nähtus, see on täiesti uus sõna, mõelge oma keele peale, enamus meist ei suuda veel isegi oma keeles seda välja öelda ja aga kui me räägime erinevatest piirkondadest, riikidest, institutsioonidest või ka institutsioonide lõikes, on tegemist laialivalguva mitmekesise lähenemisega, ei ole ühte mudelit, mis kõigile sobib, ei ole mingisugust ühte lahendust kõigile. see muutub pidevalt oma lühikese aja jooksul on see mitu korda muutunud ja seda mõjutavad äh, mitmed poliitilised, majanduslikud, sotsiaalkultuurilised ja akadeemilised äh, põhjused. ma tõin siin rasvases kirjas välja majandusliku mõju, sest kindlasti see on äh, just hakanud domineerima. me näeme seal, et erastamine laieneb kõrghariduses ja rahvusvahelistumine on välja toodud kui üks võimalusi äh, tulu saada eriti just Euroopas, aga ka teistes riikides, äh, võib-olla äh, Ühendkuningriik on erand, siis me näeme ilmselgelt muutust, et rahvusvahelistumine on, läheb üle koostöölt konkurentsile osa sellest uurimusest käsitleb ka üleilmset konteksti ja trende, mis on üleilmsed, selleks, et paremini Euroopat posi-, Euroopa arenguid positsioneerida. ja see oli meie rahvusvahelise organisatsiooni roll, ehk siis uurimuses käsitletakse osaliselt üleilmseid trende lisaks äh, teatud riikide tulemustele ja majanduslik mõju on niivõrd domineeriv ja sellele on viidanud mitmed riigid ka väljaspool Euroopat, kellel ei ole Euroopa mudelit, mis on äh, palju rohkem koostööd tegev piirkonnas. kui Euroopast väljapoole liikuda Põhja-Ameerikasse, Aasiasse, siis äh, majanduslik motivatsioon muutub äh, järjest tugevamaks ja uurimus käsitles ka neid äh, Äh, seda aspekti ja ka seda, mis suunas peaks rahvusvahelistumine liikuma äh, võrreldes sellega, kus ta praegu on. teine oluline trend on see, et äh, sellest strateegiline tähtsus kõikidel tasanditel, nii riigi, institutsiooni või piirkonna tasandil näeme me seda. näeme seda, et poliitika tasandil on kõikehõlmav strateegiline lähenemine rahvusvahelistumise suhtes. me näeme riikideüleselt äh, riiklike strateegiate väljatöötamist selle nähtusega seoses ja see puudutab eriti just riike, kus on tugevad äh, riiklikud ambitsioonid ning seega on rahvusvahelistumine seotud ka riiklike äh, ambitsioonidega, seda kõrgem on see prioriteet, mida kõrgem on prioriteet, seda tõenäolisemalt rahvusvahelistumist on seotud ka riikliku strateegiaga. isegi riikliku strateegia puudumisel institutsioonid üha enam töötavad välja strateegiaid rahvusvahelistumise kohta ja nende strateegiate hulgas näeme me, et soovitakse rohkem tegevusi, rohkem kavasid, rohkem liikuvust, kõike rohkem, ehk siis igal pool, kuhu me vaatame, näeme, et see strateegia puudutab kasvu paljud riigid ja institutsioonid kogevad, et raske on see, kuidas tõenduspõhist otsuseid teha, sest paljudel juhtudel ei ole neil õigeid andmeid selleks, et oma otsuseid teha. seda öeldes aga Euroopa andmeid on olemas nii riiklikul tasandil, aga on võimalik ka võrrelda riikide lõikes seda. teine oluline trend on piirkondlik lähenemine, üha enam riike Äh, arendavad piirkondlikul tasandil olukorda, nad vaatavad, ähm, mida teevad nende naabrid ja tehakse koostööd. Euroopa on kindlasti mudeliks, äh, maailma parimaks mudeliks rahvusvahelistumise kohta on just Euroopa mudel. paar märkust, äh, mis puudutab andmeid ja sealt tulenevat statistikat, väga selgelt tuleb välja, et see, mille kohta meil andmeid on, on kergesti mõõdetav ja see on liikuvus. ja see kitsendab äh, fookust rahvusvahelistumise osas äh, just liikuvusele, aga nagu te kuulete meie analüüsis, siis on siin mitmeid äh, muid mõõtmeid ja osa neist on palju keerulisemad mõõtmise perspektiivist aga samas võib-olla avaldavad nad palju suuremat mõju äh, õppuritele. ainult äh, õppurite arvu kajastamine ei ole piisav. nii et mis puudutab seda piirkondlikku arengut, siis on äh, täiesti selge ja seda näeme me Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas, et Euroopa mudel terviklikkuses on midagi, millest lähtuda kas liikuvuse perspektiivist või ka äh, teatud äh, teaduskraadide osas või ka tunnustamise küsimuses. ehk siis nad ei näe mitte ainult Erasmuse mudelit, vaid nad vaatavad Euroopa tegusid palju laiemalt äh, seoses rahvusvahelistumisega nüüd väga selge on see, et Euroopas sai kõik alguse Erasmusega. igal pool Euroopas näeme me seda, et see mudel koos sellega, mida tugevdas äh, Bologna protsess, on loonud selged ühised arusaamad äh, rahvusvahelistumise suunas. nagu kolleeg just viitas, see on väga oluliselt äh, ka teisi maailma piirkondi mõjutanud ja see on osa sellest, miks me näeme seda, et rahvusvahelistumine kõrghariduses Euroopas on üha laienev, aga väga palju räägitakse rahvusvahelistumisest, aga samas, kui koha peal vaadata, siis see poliitika ei ole reaalsusega kooskõlas. me peame olema realistlikud, on eh, ebavõrdne, ebavõrdsed saavutused ja samas on ka väljakutseid ka Euroopas ja me juba kuulsime nendest eh, täna hommikul. üks kõige huvitavamaid tulevusi meie maailmaanalüüsi käsitluses, kus me rääkisime rahvusvahelistumisest, on see, et isegi Euroopas, mis on esirinnas nendes valdkondades, näiteks mis puudutab äh, teatud äh, õppeaspektide tunnustamist, siis on väga palju riske ning teised riskid või väljakutsed on selles, et rahvusvahelistumine on kättesaadav nendele, kes seda endale saavad lubada sellest maksta. seega võrdne juurdepääs võimalustele rahvusvahelistumise osas, sealhulgas liikuvusele, teevad institutsioonidele muret ja lõpetuseks, nagu Fiona ütles, üks väljakutsetes seisneb selles, et see on erinevalt mõjutanud Euroopa erinevaid piirkondi ja me isegi näeme, et ajude äravool toimub Euroopa-siseselt, sest mõningad piirkonnad näevad, et nende äh, tudengid liiguvad teistesse riikidesse. tihtipeale räägitakse selle, äh, sellest kui väljakutsest Aafrikas, aga tegelikult on see väljakutse ka Euroopas. kuidas need põhjendused ja dünaamika mõjutavad Euroopa riike, siis äh, seda tüüpi Äh, strateegiaid, mis esile kerkivad, keskenduvad äh, kolmele põhivaldkonnale. tugev rõhk on kas äh, lühikese või pikaajalisele majanduslikule kasule, ehk siis kas rahvusvaheliste tudengite palkamises või suhete loomisel riikidega. me näeme, et väga palju jahitakse talenti, Äh, selleks, et oma nähtavust esile tuua, olla ka teatud edetabelites esikohal ja, ja keskendutakse olulisel määral ka liikuvusele. Euroopa mudel on tähtsa rõhu pannud just liikuvusele rahvusvahelistumise osas. meie ettepanek on järgmine ja meie arvates tulevikus peaksime liikuma selles suunas, et võtta palju laiem lähenemine rahvusvahelistumisele ja võib-olla ka selline sidus äh, lähenemine institutsionaalsel tasandil peaks rahvusvahelistumine äh, olema asjakohane, põhjendatud, äh, mitte lihtsalt selline lahendus, mis justkui peaks kõigile sobima ühel viisil, me peame Äh, liikuvusest eemale liikuma, mitte seda küll peatama, aga samas me tahame rahvusvahelistumisele anda võimaluse keskenduda ka õppekavadele. me peame vaatama, milliseid tulemusi me suudame saavutada nii-öelda maailma kodanikele, nendele, kes suudavad mõista, tegutseda ja tööd leida ka kogu maailmas. milliseid olemusi peavad äh, lõpetajad omama ja see toob meid äh, õppekavadeni, kus akadeemiline arutelu peab toimima just nende õppekavade tasandil. jah, ma arvan, et omalt poolt, et väga oluline on siinkohal rõhutada, äh, et vaadata laiemat perspektiivi, mitte ainult Euroopa tasandit, liikuvuse eesmärk viitab kahekümnele protsendile, ja kui see saavutatakse siis, siis kaheksakümmend protsenti tudengitest siiski õppe ajal kuhugi ei äh, liigu. meil on sada viiskümmend kaks miljonit tudengitest ja ainult kolm protsenti nendest tegelikult äh, saab võimaluse kusagil mujal õppida. kui me vaatame õppekava ning seda, mida me õpime, me, mida on uuritud rahv-, kõrghariduses rahvusvahelistumise osas, siis nii kaua puudutab see ainult seda väikest osa eliiti me tunneme väga tuhe, tugevat äh, sidet rahvusvahelistumise seose äh, väljatoomist äh, just selles mõttes, et see puudutab kõrgharidust, mitte üksikindiviidi ja see peab välja tulema, toime tulema teatud väljakutsetega, mis on oma loomult täiesti rahvusvahelised, seega äh, õppimine ja õppekavad on siin võtmeroll, võtmerollis. ja ma mõistan, et meil on aega vähe, seega vaatame ettekande viimase osa kiiresti läbi, et kolleeg saaks seda kommenteerida enne, kui ta peab lahkuma. uurimusest tuleb välja see, kuidas me arvame, et me saame neid eesmärke saavutada ja üks osa sellest uurimusest puudutab seda, et me käsitleme seda kõige levinumat mõistet või definitsiooni rahvusvahelistumise osas, võib-olla peaksime me seda võib-olla muutma. praegune, neid definitsioone on loomulikult palju, aga kõige tavapärasemalt kasutatakse Jane Knighti mõistet, see tähendab rahvusvaheliste kultuuride vahelisi ja globaalse mõõtme kasutamist äh, selleks, et ähm, tagada äh, kõrgharidus äh, või äh, keskhariduse järgne haridus ja selle, selle saavutamise protsessid. aga võib-olla oleks meil vaja oma definitsiooni selle kohta, mis kohanduks konkreetsete vajadustega. selle mõiste puhul kohandamine ja näete siin rasvases äh, kirjas äh, olulisemaid, ehk siis see tahtlik protsess, et lõimida rahvusvahelist, äh, kultuuridevahelist glob-, globaalset mõõdet selleks, et tagada keskhariduse ja järgse hariduse eesmärgid, funktsioonid ja saavutused selleks, et parandada hariduse kvaliteeti tagada juurdepääs kõigile ja panustada äh, asjakohasel viisil kogu ühiskonda, see puudutab otsust, mis on, ning tegutsemist, mis on äh, sihikindel ja me näeme seda, et rahvusvahelistumine puudutab kõiki, sest me tahame kajastada äh, seda, et on vaja rohkem seda teavet levitada, mitte keskenduda ainult eliidile. ja see on just see väärtuslik osa, mis on vaja integreerida rahvusvaheliste õppekavade puhul kõigile ja sellel on oma mõju nii akadeemilisele kaasatusele rahvusvahelistumise osas, et tagada vajalik tugi juhtidele ja veel kord rõhutab seda, et rahvusvahelistumine ei ole eesmärk iseenesest, vaid võimalus kvaliteeti süvendada ja ühiskonda mõjutada. jah, majanduslik tegur ei kao kuhugi, aga me peame ütlema, et me ei tohiks keskenduda ainult äh, majanduslikule tulule ja tahaksin e-, anda nüüd Eevale võimaluse ka paar sõna öelda nende slaidide kommenteerimiseks. aitäh, ma arvan, et äh, see mõiste rahvusvahelistumine, mida on seni kasutatud, on äh, saanud laia konsensuse ja see on justkui neutraalne protsess, aga mina ei usu ja ka paljud teised ei leia, et see oleks nii neutraalne, sest seal on teatud motivatsioonid äh, väljaspool akadeemilist valdkonda ja uus mõiste äh, aga keskendub sellele eesmärgile, mis ei ole majanduslik vaid see on eelkõige akadeemiline ja teaduslik. sellest lähtuvalt on minu arvates see palju kasulikum ja põhjendatum definitsioon, mida saab hinnata lähtudes rahvusvahelistumise mõjust kvaliteedile ja arvesse võtta kohalikke ja laiemaid huvisid ning üks viimane märkus Euroopal on väga suur võimalus, aga ka väga suur vastutus, sest Euroopat käsitletakse kui mudelit ja tõesti on väga oluline see, et Euroopa Komisjoni ja teiste asutuste poliitikad peegeldaksid teatud osa neid väärtusi, et kõrgharidus on avalik hüve ning peab mõistma ka seda, et kui Euroopa poole vaadatakse kui mudeli poole, siis saab ka Euroopa teistelt äh, jätkuvalt õppida. et tegemist on äh, kahepoolse liikumisega, aga igal juhul minu arvates meie tulemused on selles osas väga selged, aitäh. suur tänu. suur tänu selle lühikese kokkuvõtte eest äh, selle suhteliselt mahuka uuringu puhul. tegu on tõesti väga põhjaliku uuringuga. ja te edastasite meile selle kõige olulisema sõnumi, nimelt me uuesti mõtlemine, uutmoodi mõtlemine haridusvaldkonnas, et eelkõige just ka kõrghariduses jõutaks rahvusvahelistumise juurde. see on väga tähtis, sellepärast et meil on ka uued programmid rahvusvahelistumise edendamiseks ja siin juba räägiti ka Bologna protsessist ja selle puhul me saame kasutada ka teie mm, kogemusi. nii et seda ei tuleks mitte läbi viia ainult liikmesriikides, vaid ka kolmandates riikides, nii et seal on väga huvitavaid võrdlusi. nüüd kaks punkti. kuidas äh, rohkem äh, institutsionaalselt edeneda ja vähem elitaarselt mm, nende programmide puhul, näiteks Erasmuse puhul? ja peale selle teeksin ettepaneku, et ähm, tuleks avada dialoog ülikoolidega, sest nemad peaksid olema sõltumatud. nii et tegu ei ole mitte ainult äh, hariduse rahvusvahelistamisega välismaal, vaid tuleks ka vaadata, kuidas ähm, erinevaid õppekavasid äh, rikastada, seda ei tule vaadata mitte ainult oportunistlikult et äh, kuidas saada paremat ähm, kohta tööturul, kuigi see on ka õigustatud, vaid ka kuidas paremini isikutesse, inimestesse investeerida ja oluline on siinkohal ka võrdsuse küsimus, nii et tegu on tõesti väga huvitava uuringuga. ja see on äh, midagi muud kui ainult need sõnad, äh, mida siin äh, kasutatakse kirjeldamaks praegust olukorda. Te olete, te olete ka panustanud, toetanud alati seda, et Rasmus plussi vahendeid kahekordistataks ja see on oluline selleks, et ebavõrdsuse lõhet kahandada. niisiis, tänan veel kord ettekandjaid. kas sõnasoovijaid on? ja enne kui teile sõna annan, siis meil on ka veel üks külaliste rühm. see näitab ka, kui suur huvi on meie komisjoni töö vastu. meil on siin külaliste grupp. Ehm, üliõpilaste ühendusest Rootsist ehm, ja Roheliste fraktsiooni esindaja Max Anderson on siia kutsunud. kus see külaliste rühm siin on? siin tagaridades istuvad meie Rootsi külalised, Rootsi üliõpilased. tere tulemast teile! tore, et olete tulnud meie komisjoni koosolekule. ja nüüd jätkame, jätkame sõna soovinud kolleegidega. kõigepealt kolleeg Šedrova ja siis Venta ja siis kolleeg Montanu, palun. aitäh, proua esimees mina sooviksin tänada teid sissejuhatuse eest sellesse uuringusse mul oli ka võimalus selle uuringuga juba tutvuda. aga sellegipoolest mul on tekkinud mõningad ähm, kõhklused. kas äh, see teema või see uuring on kohane ka Erasmus plussi edasisteks aruteludeks? siis me peame ka vaatama, mis konkreetsemalt toimub. siin teie uuringus on kirjas, et rahvusvahelistumine on ähm, võimalik, aga kahjuks see ei ole mitte kõikjal nii. Teie meetod on kindlasti huvitav ja te viitasite ka ajude äravoolu ohule ning see puudutab eelkõige neid liikmesriike, kes alles mõne aja eest on Euroopa Liiduga liitunud ja sealsete riikide noored soovivad kõik äh, ikkagi tuntud ülikoolides õppida, aga selline liikuvus peaks toimuma kahepoolselt ikkagi. meil on ka erinevad struktuuriprogrammid, struktuurifondid ja mina pärinen Tšehhi Vabariigist. meil on tekkinud probleeme sellega et see suund on ainult äh, ühepoolne, et me oleme loomulikult väga huvitatud äh, rahvusvahelisest koostööst äh, teadusvaldkondades ja mõningates valdkondades me oleme isegi juhtpositsiooni saavutanud. aga loomulikult mitte kõikides valdkondades ei ole olukord nii positiivne ja seetõttu peab tõesti head teavitustööd tegema ja vältima sellist ajude äravoolu ja ma olen mures ka Ukraina pärast. ka Ukraina peaks eh, liituma, peaks saama liituda Erasmus pluss eh, süsteemiga, aga ma kardan, et eelkõige just Ukraina noored soovivad lahkuda oma riigist. loomulikult eh, mõningates kõrgkoolides on ka mm, konkreetsed kvalifikatsioonid olemas ja seetõttu selles seisneb ka nende ähm, atraktiivsus, aga me peame oma vahendeid tõesti eesmärgipäraselt kasutama ja me peaksime neid vahendeid suunama eelkõige nendesse ülikoolidesse, kus, mis on vähem tuntud ja aga kus sellegipoolest potentsiaal on täiesti olemas. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, esimees. minu eelkõneleja ütles tegelikult sedasama, mida ma, minagi soovisin öelda, ütleb härra Venta. ma tean, et äh, teil on vähe aega, aga sooviksin rääkida paarist punktist. näiteks te rääkisite ajude äravoolust, kas teil on ka mingisuguseid äh, numbrilisi näitajaid, kas on ka mingisugune võitlus tekkinud Euroopa ülikoolide vahel, sest see on ka seotud liikuvusega? peale selle, mul on hea meel selle mm, uuringu üle, see on tõesti väga laiaulatuslik ja Erasmus pluss on alles algus me oleme praegu sellises mugavustsoonis, äh, aga võib-olla me peaksime kasutama teistsuguseid äh, mõisteid, definitsioone, see on ka oluline. ja mis puudutab nüüd kõrgkoolide vaatevinklit, et kui me räägime siin nimetatud li uutest liikmesriikidest, siis ka minu äh, liikmesriik kuulub nende hulka, siis siinkohal on kõrgkoolide piirkondlik koostöö äärmiselt oluline. et kui me räägime sellest üleilmsest, äh, üleilmsetest võimalustest kõrgkoolide vahelise koostöö edendamiseks, et kas teil on ka mingeid andmeid selle kohta, et, äh, et kui ma olen äh, diplomi kätte saanud, et mida ma saan selle diplomiga peale hakata, mitte ainult maailma tasandil, vaid ka oma naaberpiirkonnas. aitäh, ütleb esimees Te äh, loomulikult äh, saate selle mm, uuringuga ka veel põhjalikumalt tutvuda, seal on väga palju andmeid ära toodud. nii et äh, kindlasti, kui vaatate seda kogu uuringut, siis näete ka neid teisi analüüse ja analüüside tulemusi. mind huvitaks eelkõige see iversity, see telemaatiline mm, haridusvõimalus. kui te loete äh, seda uuringut, siis te kindlasti saate oma silmapiiri laiendada. nii et äh, kõik need andmed, mida te soovisite, need on ka selles uuringus sees. Luigi, palun. aitäh, ütleb härra Morgano. kõigepealt suur tänu selle äh, uuringu läbiviimise eest. nii et mina võtan praegu sõna ilma, et ma oleksin selle uuringuga tutvunud ja see on loomulikult teatav äh, piirang, aga kui te kõnelesite siis ma ka vaatasin, mis selles uuringus kirjas on ja läbi on viidud ka võrdlevaid äh, uuringuid äh, käsitlemaks tänapäevast olukorda. nagu te ütlesite, me peame vaatama, millised on globaalsed trendid, aga siit on näha ka, milline on olukord erinevates liikmesriikides. ma sooviksin rõhutada veel ühte aspekti ja väljendada ka veel ühe oma, ühte soovi. Te rõhutate siin ühte eh, teooriat, nimelt, et rahvusvahelistumist tuleb eh, muuta institutsionaalsemaks, et tegu ei ole mitte ainult liikuvusega, see tähendab, et tuleb väga suuri edusamme saavutada siin on tegu eesmärgiga, mida saab saavutada ainult mitme sammu haaval. ja see tähendab ka seda, et tänane perspektiiv, mis keskendub ainult tööturule, et see on vananenud me ei tea ju ka, millised saavad olema tulevad olukorra, tulevane olukord ja vastavad andmed. ja see tähendab, et me peame ka tagama selle, et ebavajalikud takistused kõrvaldataks ja peame tagama selle, et inimesed saaksid ähm, tööturul edukad olla, ka need, kellel on kõrgkooli diplom olemas. Te rõhutate ka kvaliteeti, loomulikult kvaliteet on väga oluline ja vältimatu. see tähendab ka seda, et tuleks ka kõrgkoolidele keskenduda, selles äh, asi ongi. aga mina arvan ja te võib-olla saate selgitada veel äh, seda, et äh, ei tohiks olla enam äh, selliseid riigipõhiseid huvisid äh, selles küsimuses. aga sellisel juhul ülikoolid peavad ju olema ka sõltumatud. aga see ei ole veel, äh, seda, sellist olukorda veel ei äh, eksisteeri, et see on loomulikult eesmärk, aga seda eesmärki saavutada saab olema kindlasti keeruline ainult kolm protsenti, kolmel protsendil on võimalus, seda võimalust kasutada. Need on need andmed, mis te olete esitanud ja ja seetõttu te ka ütlesite, et äh, sellisele fenomenile tuleks rohkem tähelepanu pöörata, et neid võimaluse kasutajaid nii vähe on küsimus, mis siin tuleb e-, esitada, esitama, on seotud ka Bologna protsessiga, seda me oleme ka ühe teise komisjoni e, tööl, töös arutanud, aga te peate ka oma lennuki peale jõudma veel. et te peate jõudma veel oma Malaisia lennu peale, loomulikult ma ei soovi, et te oma lennukist maha jääte, aga mis puudutab õppekavasid, siis e, siin tuleb tagada muutuste toimumine ja kuida-, peab ka vaatama, kuidas neid muudatusi läbi viia. ja mis puudutab tunnustamist äh, mõningates liikmesriikides, see on tegelikult see, mis kogu seda protsessi blokeerib. Äh, teadusuuringud, äh, see on veel edasine teema. aitäh! suur tänu, ütleb esinaine nagu te näete, me käsitleme seda teemat väga kirglikult. ja nüüd annan äh, sõna ettekandjatele, siis te saate veel, siis te jõuate veel ka oma lennu peale, nüüd seitseteist liikmesriiki, kümme liikmes, seitseteist liikmesriiki Bologna protsessis, kümme on nüüd äh, Euroopa Liidus ja seitse siis veel mujal. niisiis proua Egron pole. nii et väga palju institutsioone on ka selliseid, kes on tõeliseks äh, kahepoolse liikuvuse magnetiks muutunud tänu oma oskusteabele. aga me peame rohkem teavet äh, andma. näiteks ma arvan, et Tšehhi Vabariigis on väga hea äh, ülikool Prahas ja veel käputäis kõrghariduse asutusi mis on vähem tuntud ja selline olukord on tegelikult igal pool. ja seetõttu teave nende kõrgharidusasutuste ähm, kohta ähm, on tähtis, see on oluline ähm, ka nende atraktiivsuse suurendamiseks, me oleme ka nende ülikoolide edetabelite moodustamise vastu, sellepärast et äh, nad võivad ainult kahjustada äh, nende, neid vähem tuntud äh, kõrgharidusasutusi. nüüd, mis puudutab õppekavasid äh, ja vajalikke muudatusi, see on tähtis. nii et kui ma, ma arvan, et me tegelikult äh, räägime rohkem institutsioonidega kui poliitikakujundajatega ja meie ka pärineme institutsioonidest ja see ka kajastub siin uuringus, aga mida me näeme riiklikes poliitikates, on on tegelikult selline lah-, lahknevus selle vahel, et kuhu, kuhu riikliku poliitika raames soovitakse minna, nii et liikuvus, et rohkem, rohkemad institutsioonid oleksid ähm, atraktiivsed, see on seotud ka geopoliitikaga ja siis tuleb ka vaadata, kuhu suunas soovivad institutsioonid liikuda selleks, et tulla vastu õppurite, kõikide õppurite ähm, huvidele ja seetõttu õppekavad on just nende äh, vastutusalas. nii et siin on tekkinud selline lahknevus ka selles osas, mida meie eh, tutvustasime. aga meie lähenemisviis on selline natuke rohkem mm, üksteisega seotud, aga vabandust, ma pean nüüd tõesti lahkuma. Thank you. Prego. I would just like to add to some of those uh... ma tahaksin lisada veel midagi nendele kommentaaridele, mida me siin kuulsime. see lähenemine, mida meie praegu välja pakume, on pikaajaline. me räägime pikaajalisest protsessist, selles ei ole mitte mingisugust eh, kahtlust. kui me räägime rahvusvahelisustamisest, siis tegemist on pikaajalise protsessiga. Eh, rahvusvahelisustamine näitab, eh, millised on institutsiooni Äh, nõrkused ja ta äh, võimendab neid. me räägime rahvusvahelisustamisest äh, selleks, et institutsioonid saaksid oma missiooni paremini ellu viia, et valitseks reaalsus. iga institutsioon, kes on huvitatud või ka iga valitsus, kes on huvitatud selleks, e, et toetada niisugust e, poliitikat, siis nendel on väga palju materjale, mida kasutada praktikute jaoks on olemas praktilised tööriistad, mis aitavad seda teha, nii et, et kõike annab teha. ma arvan ka, et kui me töötame läbi ähm, õppeprogrammi, kui me töötame läbi õppekavade, siis eh, me jõuame oma eesmärkideni. kui eh, üks semester inimene õpib kusagil mujal, siis on see väga tore individu, individuaalse inimese jaoks, aga see ei aita institutsiooni sellepärast et kui nüüd rahvusvaheline aspekt on võetud õppekavasse, siis see on üks aspekt. see ei ole mitte ainult augutäide, millega institutsioon ise toime ei tule ühe öö, äh, tudengi suhtes, aga kui tõepoolest on öö, äh, rahvusvahelise aspektiga eh, õppekavad, siis me tegelikult võime rääkida ka väga lühikesest mobiilsusest, sest see on juba eh, hõlmatud õppekavas, võib-olla minnakse kusagile mujale ainult üheks nädalaks, aga see annab tohutu tulemuse. mina eh, usun, et Euroopa kõrgharidus, maailm saab olla väga edukas edukas, edukas, aga selleks, et ta muutuks edukaks, peaks olema tegemist virtuaalse maailmaga. ja e, tõepoolest niisugust rahvusvahelist aspekti sellises mahus on võimalik sisse tuua siis, kui me räägime e, õpp-, õppimisest ehm, interneti kaudu, kui me räägime virtuaalsest õppimisest ja sellel on tohutu potentsiaal. asi on sünergiast, ma ei räägi mitte ainult eh, kõrgharidusest, vaid ma räägin kõikidest valdkondadest, kus me saame koostööd teha. suur täna eh, suur tänu mm, ettekandjatele ja niisuguse usu eest Euroopasse see on üks kõige huvitavamaid uuringuid, mida me oleme siin praegu, millest me oleme kuulnud ja ma arvan, et tegelikult seda teemat on äh, vaja käsitleda süvenenumalt, sest see on aluseks meie programmidele. ja kõik need punktid, mida te välja tõite, eriti lõpus, kui me räägime integratsioonist Eh, kui me räägime erinevatest mobiils-, erinevatest mobiilsustüüpidest, kui me räägime eh, virtuaalsetest ülikoolidest, siis tõepoolest Euroopa on selles vallas liider ja me peaksime neid võimalusi paremini ära kasutama, mida meie positsioon meile pakub. ja teie rääkisite ka sellest, et on teatud lõhed siseriiklike poliitikate osas kus eh, tõepoolest on suuremat rahvusvahelist aspekti vaja anda mobiilsusele kui juba, kui juba meie õppekavad on rahvusvahelised ja nad on rahvusvahelised olenemata sellest, kuhu inimesed liiguvad, siis see on väga oluline ja võib-olla komisjon tahab midagi lisada. suur tänu, Euroopa Komisjon tuli välja teatisega eh, kahe aasta eest, see puudutab eh, meie strateegiat kõrghariduse rahvusvaheliseks muutumise osas ja kuna me töötame samade ekspertidega nagu teiegi, siis eh, me eh, oleme täiesti nõus eh, nende tulemustega ja need vastavad ka täielikult meie teatise vaimule kui ehm, selle teatisega me välja tulime, siis eh, me tulime välja ka esimese programmiga, kus on väga suur eh, rahvusvaheline dimensioon ja me peame rääkima mitte ainult eh, Äh, rahvusvahelises dimensioonis, vaid me peame mõtlema ka sellele, mida selles osas on viimase kolme aastasega Erasmuse osas äh, ära tehtud. inimestel äh, võib tekkida selline arv, arvamus, et Erasmus pluss on ainult mobiilsusega tegelev programm, tegelikult see ei ole nii, kui me rääk-, me rääkisime kõigepealt loomulikult mobiilsusest, aga me ei arva, et mobiilsus iseenesest oleks eesmärgiks, see on lihtsalt instrumendiks eh, kõrgharidusinstitutsioonidele avaneda rahvusvahelistele mõjudele ja parandada oma töö kvaliteeti. Erasmus plussi raames äh, Eh, mobiilsuse osas me mitte ei liiguta kõigepealt tudengeid, vaid me liigutame just nimelt eh, töötajaid, õppejõude. kui ülikooli õppejõud on tohutult motiveeritud, eh, kui nad kui nemad ise ei taha paraneda, siis nad ja paremaks muutuda, siis nad ei saa ka midagi pakkuda oma tudengitele. Euroopa või selle e, e, e, Erasmus plussi raames me kavatseme pakkuda liikumisvõimalusi kolmekümnele tuhandele õppejõule ja tudengile. see ei tähenda mitte seda, et tullakse Euroopasse, vaid see tähendab, et nemad lähevad just nimelt väljapoole Euroopat sellistesse atüüpilistesse Ähm, õppevaldkondadesse. see on üle-euroopaline skeem ja see pakub väga suurt huvi. nagu ma juba ütlesin, siis mobiilsus ei ole rahvusvahelistumise strateegias põhipunkt, sest et see strateegia on äh, tunduvalt äh, laiem, seal räägitakse ühisprogrammidest ja nii edasi ja see tähendab ka strateegiliste partnerite, partnerite leidmist. Teie rääkisite siin eh, konkurentsist. tõepoolest, eh, konkurentsi on üsna palju, Euroopa on atraktiivne õppimine appi sihtkond, aga tegelikult väga palju toimub selles vallas ka eh, ko koostööd ja Erasmus plussi raames just nimelt eh, toetatakse eh, võimekuse loomist koostöös Aasia, Aafrika ja teiste ülikoolidega, nii et koostöö on oluline oluline on ka võrdsed võimalused ja see on hõlmatud ka ehm, Erasmus plussi osas, nii et me püüame toetada nende, neid üliõpilasi, kes tulevad vähem jõukatest piirkondadest ja perekondadest ja me edendame ka seda, et just nimelt ainepunktid saaksid liikuda, sellepärast et kui me ainepunktide liikumist soodustame, siis eh, näiteks kui teatud tudengid tulevad Euroopasse eh, selleks, et saada teatud ainepunkte, siis eh, kui nad lähevad koju tagasi, siis nendel ei ole siis nendel tekivad probleemid. ja tegelikult me oleme näinud seda, et paljud just nimelt sellel põhjusel tahavad jääda Euroopasse, kui nendel on e, Euroopa mm, diplom. Euroopa Liidul ja komisjonil on e, kõrghariduspoliitika osas e, erinevaid eh, dialoog mm, just prioriteetsete eh, riikidega nagu näiteks Hiina, Brasiilia, Mehhiko, aga meil on ka sellised eh, regionaalsed poliitikadialoogid näiteks meie mm, naabruspoliitika raames Lääne-Balkani, meie läänenaabritega, meie idapiiril ja alati kekivad, kerkivad üsi, üles küsimused diplomite kvaliteedist, eh, ainepunktide liikuvusest ja nii edasi. ma arvan, et see oligi kõik, mida ma tahtsin öelda. ja kui te mm, olete huvitatud, siis palun vaadake seda meie teatist, mis ilmus kahe aasta eest ja äh, kui ma kuulan teie uurimistöö tulemusi, siis paistab, et kõik need teemad on alles väga akuutsed. siiski üks asi veel. Uh, internationalization uh, we see that uh, not only uh, country siin siin väga olulistest vektoritest uh, kõrghariduspoliitikas uh, ma räägin äh, maadest, kellega me kõrghariduse osas koostööd teeme, sellepärast et see on üks rahva demo-, rahvadiplomaatia vormidest. ja äh, kui me räägime Euroopa Liidu liikmesriikide strateegiatest rahvusvahelistumise osas, siis me ei tohiks ju unustada, et need peavad olema seotud ka äh, teiste siseriiklike Eh, strateegiatega, eriti rändestrateegiatega. sellepärast, et me püüame teha Euroopat olulisteks õpi, Euroopat oluliseks õpisihtkohaks, aga loomulikult see ei tööta, kui inimesed ei saa näiteks viisat grazie davvero per queste puntuali osservazioni e ringrazio molto la Commissione per la sua cooperazione. aitäh, need olid väga asjakohased märkused, sooviksin tänada komisjoni oma panuse eest ja annan sõna taas äh, meie eksperdile. jah, loomulikult teie strateegia oli integreeritud ka meie uurimusse ja ja minu kolleeg oli osa meeskonnast, kes seda strateegiat välja toetas, nii et me täiesti kindlalt usume sellesse mul ei olnud piisavalt aega selleks, et rõhutada, kuidas Euroopa mudelit äh, nii äh, mm, kadestatakse ja kopeeritakse. me leiame, et Euroopal on tõesti vedanud, et ajal, kus äh, konkurents domineerib, mis puudutab sissetulekut ja kõik see domineerib, siis on meil see vastukaal Euroopas jah, konkurents suureneb, aga koostöö on juba meie DNA-s, kui me räägime rahvusvahelistumisest ja meil on oma Euroopa mudel ja panused, mida tehakse läbi Erasmus programmide ja teiste programmide ja ja see on olnud võtmetähtsusega ja mul ei olnud piisavalt aega rõhutada, kui oluline äh, on töötajate kaasamine, viitasin põgusalt sellele, et kui me liigume rahvusvahelistumise suunas äh, õppekava osas, siis on tegemist akadeemilise projektiga, on võimalik poliitikat kujundada, strateegiaid luua, aga see leiab aset ainult juhul, kui akadeemikud on kaasatud ja nad sellesse usuvad, selleks on vaja tagada toetus mitte ainult akadeemikutele, aga ka muudele töötajatele kõrghariduses, kes pakuvad elu, üliolulisi teenuseid, millest koosneb tudengite kogemus. ei ole võimalik õppida, kui ei ole kusagil, kus ei ole eluaset, ei ole võimalik tulevikule mõelda, kui peab muretsema oma paberite eest, ehk siis need teenused on väga olulised selleks, et tagada edukas kogemus. tahaksin veel kord rõhutada, et haridus leiab aset klassiruumis, selle kogemuse kaudu õppija õppuri vahel toimub haridus, jah, poliitikad, jah, strateegiad, aga kui me akadeemikuid ei kaasa, siis eh, ei leia see aset. ja me näeme praegu Euroopas sellist trendi, millele viitas ka Ühendkuningriigi õppimus, ehk siis äh, mis puudutab neid põhiprotsesse, äh, õpetamise õpetamine, jah, tulemused on olulised, äh, õpetajad on äh, ületöötanud, ülekoormatud, alamakstud ja neil on raske pakkuda õppuritele positiivseid kogemusi. aga nüüd lõpetuseks tahaksin öelda, et ma usun Euroopa strateegiasse, aga samas ma leian ka, et pikemas perspektiivis peame me olema sidusamad me peame kasutama olemasolevaid sünergiaid, rääkides liikuvuspartnerlustest, rahvusvahelistest õppekavadest, digiõppest, siis pikas perspektiivis peame me see kõik kokku tooma ühte projekti. partnerlused luuakse ja, ja kõik see, selle nimel, see kõik toimub virtuaalses ruumis, aitäh! suur tänu! ja tänane hommik on olnud väga huvitav ja teie vastus võttis kokku meie jaoks olulised punktid, nii nagu ka komisjoni esindaja ütles, siis positiivne konkurents selles osas, mis meil on Euroopa ülikoolides, käib käsikäes teiste väärtustega koostöö Äh, mille osas jah, tõesti on väljakutseid ülikoolidele. ja see on midagi, mida me peame käsitlema õigel viisil. ja kindlasti hoiame sidet, sooviksin teid õnnitleda teie töö eest ja aitäh, et tulite siia meie ette. ja ma lihtsalt saadan teid välja allora scusate vorrei solo dirvi che concludiamo la nostra eh, riunione eh, con nüüd eh, selleks, et meie koosolekut lõpetada, tuletaksin teile meelde, et järgmine koosolek toimub kolmandal detsembril, kus meil on parlamentidevaheline konverents. delegatsioonide juhid, palun tagage, et kõik fraktsioonid on esindatud ja ka asendusliikmed oleksid esindatud äh, esimees tänab äh, ka tõlke lahkelt nende töö eest ja nüüd äh, palun ruumist lahkuda nendel, kes ei osale koordinaatorite koosolekul. So thank you for your presence, also for visitors. aitäh kohale tulemast, aitäh ka külastajatele, aitäh tulemast.